lõpetan parlamendi äh, istungi, mis lõppes äh, üheksateistkümnendal juulil taas avatuks. mõningad teadaanded Äh, midagi, mis meid on väga kurvaks muutnud, äh, sellepärast äh, et ühtäkki on kadunud meie kolleeg, Portugali kolleeg Andrei Bradford. kes on esindanud oma koduriiki, oma parteid Euroopa Parlamendis. tegemist on noore inimesega, neljakümne kaheksa aastasega ta on oma elu pühendanud äh, demokraatia kaitsele ning äh, Assooride poliitika tunnustamisele ning äh, teda tunti kui väga head inimest. ta oli hea kõnemees, ta oli väga eetiline inimene. ta valiti Euroopa Parlamenti alles hiljuti ning ta äh, oli avatud uuele ja olulisele väljakutsele. Äh, äh, mäletame teda ja oleme solidaarsed tema perekonnaga. sotsiaaldemokraatlik fraktsioon, kõik kolleegid siin parlamendis kindlasti ühinevad selle mõtteavaldusega. on veel üks kurb teadaanne sellepärast et eelmisel nädalal leidsid aset suured üleujutused Euroopas, mis äh, mõjutasid äh, Hispaania eri piirkondi ning äh, on põhjustanud Äh, Valencia, Alicante, Murcia, Melilla, Granada, Albacete ja Madridi piirkonnas suuri üles ähm,, üleujutusi, kuus inimest on hukkunud, kümned tuhanded on pidanud äh, kodudest lahkuma ning töökohtades samamoodi. ja selle koja nimel tahaksin täna äh, avaldada omapoolset äh, kaastunnet ohvrite omastele äh, ning väljendada omapoolset sügavat solidaarsust äh, nendega, keda need üleujutused on mõjutanud. tahaksin omalt poolt edastada ka äh, tunnustust äh, päästemeeskondadele, eriüksustele ja vabatahtlikele, kes kõik tegelevad olukorra haldamise ja inimeste päästmisega oma kolleeg, meie kolleegi ja Hispaania ohvrite mälestuseks eh, ning näitamaks üles eh, austust eh, nende perekondade vastu, kutsun teid üles vaikuseminutile.

vangide vahetus leidis aset Ukraina ja Venemaa vahel eelmisel nädalal ja meie rõõmuks Oleg Tšentšov, kahekümne nelja aastane äh, vang vabastati, aga samas on selge, et ka selle käigus ei oleks olnud kuidagi sahtuda äh, ohtu M seitsmeteistkümne ohvritega seonduv ühe põhilise süüdlase üleandmine Moskvale ei olnud mitte valuline ainult ohvritele, aga ka nende pereliikmetele ja loodan, et meie koda annab signaali, et loomulikult me osutame solidaarsust Ukrainale, aga samas ootame, et nad lähtuvad ÜRO resolutsioonist selleks, et leida selle koletu teo toimetegijad, kes tulistasid alla M seitsmeteistkümne. suur tänu, president! suur tänu, austatud kolleeg Piiri teile äh, kahe, äh, kaheksateistkümnenda juuli protokoll on laiali jagatud, kas kellelgi on kommentaare selle kohta? kolleeg Papadakis, palun, sõna on teil. suur tänu, president, lugupeetud kolleegid Küprost ohustab hetkel Türgi merevägi. ehitatud on platvorme äh, eksklusiivses majandusvööndis äh, Küprose rannikul, mis on ka Euroopa Liidu rannik, samas aga äh, ohustatakse Famagusta linna mida kaitsevad parlamendi ja ÜRO resolutsioonid. Euroopa Parlamendil on kohustus äh, tegutseda nõukogu on otsustanud äh, rakendada sanktsioone Türgi vastu ja on oluline, et Euroopa Parlament seda tööd jätkab, aitäh. suur aitäh, ma tegelikult küsisin, kas äh, protokolli kohta on küsimusi või kommentaare ja kui ei, siis on protokoll ka heaks kiidetud Ähm, äh, kolleeg Bradfordi äh, surma äh, järel ja võttes arvesse härra Gualtieri määramist Itaalia majandusministriks, kuulutan avatuks need ametikohad muud teadaanded. Taani pädevad ametivõimud on mulle öelnud, et Marianne Vinn on valitud Euroopa Parlamendi saadikuks Jeppe Kohvodi asemel eh, ning seda alates teisest juulist aastat kaks tuhat üheksateist. ning eh, lisaks Portugali pädevad ametivõimud on mulle öelnud, et eh, Euroopa Parlamenti on valitud Isabel Carvalhes asendamaks Andrei Jorge Elisio Bedfordi seitsmendast sept-, septembrist alates. tere tulemast uutele kolleegidele ja tuletan teile meelde, et need, nad saavad nautida kõiki õigusi töötamaks parlamendi organites äh, vastavalt äh, kodukorra sätetatud tingimustele. Äh, kolleegi Hanso ja Arias Tšerveia pädevusi on kontrollitud ning neid on kinnitatud viimase ametiaja lõpuni, kas sellele on äh, vastuväiteid? ja äh, need mandaadid on siis sellega seoses ka niimoodi kinnitatud. edasi Ähm, äh, sotsiaaldemokraatide Rahvapartei ECR äh, ja teised fraktsioonid on äh, mulle edastanud ka komisjonidesse ja delegatsioonidesse määramise otsuseid, need otsused lisatakse tänase koosoleku protokollile ning jõustuvad nende väljakutsumise hetkest Äh, Juri ja tööhõivekomisjon on edastanud äh, ka äh, tekstid parlamendile vastavalt kodukorrale. on need heaks kiidetuks, need parandused on heaks kiidetud kahekümne nelja tunni jooksul, kui nõudnud miinimumarv saadikuid ei nõua nende hääletusele panekut Äh, vastav tekst tehakse kättesaadavaks täiskogu äh, veebilehel ning äh, nende nimed avaldatakse ähm, protokollis ning edasi. kultuurikomisjon on otsustanud institutsioonide vahelised läbirääkimised käima lükata sellega seoses, mm, mis puudutab määruse artiklit seitseteist ning oluline on et see info jõuaks äh, kõigini ning äh, sellesisuline info edastatakse veebilehel protokolli osana. veel üks teadaanne. Äh, see puudutab Euroopa vahe, ombudsmani valimist. Euroopa Liidu ametlikus teatajas edastati sellekohane informatsioon ning äh, kolmekümnes september äh, on äh, esialgne tähtaeg, pärast seda saate edasiste juhistega infokirja ning kandidaate saab üles seada, kui seda toetavad vähemalt nelikümmend saadikut, kui neid toetavad ka vähemalt kaks riiki Äh, ning kui äh, kandidatuur esitatakse presidendile, ei ole äh, võimalik enam toetuse allkirju lisada või ära võtta ning kandidaatide esitamise tähtajad ähm, mm, on paika pandud ning petitsioonikomisjon korraldab detsembri alguses kuulamised ja need on avatud kõikidele saadikutele. uue ombudsmani valimine täiskogul on esialgu ette nähtud detsembrikuisele istungjärgule. nüüd aga liigume tänase töö juurde ja räägime päevakorrast. esimeste konverents on kaheteistkümnendal septembril heaks kiitnud vastavalt kodukorrale äh, meie selle nädala päevakorra ja see on teile laiali jagatud, vaatame, millised on äh, taotlused muudatuste sisseviimiseks äh, võttes arvesse fraktsioonidega aset leidnud konsultatsioone, on ette pandud sellised muudatused päevakorda Need puudutavad nüüd teisipäeva kõigepealt, kõigepealt komisjoni avalduse äh, pealkiri, mis puudutab liidu äh, ühist seisukohta seoses New Yorgis toimuva ÜRO kliimameetmete alase tippkohtumisega, äh, tuleks muuta selliselt, et see oleks kliimameetmete tippkohtumise ja kestlike arengueesmärkide tippkohtumiseks ettevalmistamine kas sellele on vastuväiteid? kui vastuväiteid ei ole, siis on see muudatus vastu võetud. endiselt teisipäeva kohta on tulnud veel üks taotlus, rohelised ning äh, kuue äh, on palunud, et äh, Amazonase metsapõlengute teemalised avaldused lõpeksid resolutsiooniga, mida hääletataks neljapäeval annan sõna kolleeg Lambertsile. palun, te saate Roheliste nimel seda taotlust tutvustada. suur tänu, president, head kolleegid. see, mis Amazonases toimub, äh, küsimus ei ole minevikuga, vaid praegusega, seal on massiivsed metsapõle, tulekahjud Amazonase piirkonnas ja see on äh, maailma mõjutava ulatusega ja seega on õigustatud, et me mitte ainult ei aruta, vaid ka äh, võtame seisukoha, aga me peame olukorda käsitlema ja kui sellel mingeid tagajärgi ei ole, siis ma juba näen, kuidas mõned Amazonase esindajad hõõruvad käsi ütlevad, et Euroopa on tiiger, mis ei hammusta ja seega on minu arvates oluline, et arutelu päädiks resolutsiooniga, mis väljendab meie seisukohta ja tagajärgi, mis Euroopa või äh, järeldusi, mis Euroopa Liit teeb juhul, kui president jääb sellise olukorra, nagu on, ehk siis ta ütleb, et mingit probleemi ei ole ja eurooplastel ei ole siin midagi teha ja minu arvates see olukord puudutab meid kõiki, see ei ole mitte ainult maailmapärand, vaid see on oluline ka kliimamuutustega äh, vastases võitluses ja sellel on oma tagajärjed, seega äh, sooviksin, et äh, neljapäeval võetaks vastu ka resolutsioon siin, mis ütleb selgelt, millised järeldused me sellest olukorrast teeme, aitäh. suur tänu kas keegi soovib ettepaneku või taotluse vastu sõna võtta? kas on keegi, kes soovib äh, selle taotluse vastu sõna võtta? tundub, et ei ole ja paneme selle taotluse hääletusele. tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on avatud. kas kõik on jõudnud hääletada? ei, veel mitte kas nüüd on jõudnud kõik hääletada, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud hmm nii, ja seetõttu jääb äh, päevakord siin punktis muutmata. Äh, endiselt teisipäeva kohta on tulnud veel taotlus, IDE ja kuue fraktsioonid on esitanud taotluse mis lahti, küsib äh, härra president. kolleeg Gretu. mis on juhtunud, mis toimub? palun, proua Gretu, sõna on teil. kasutage ka palun mikrofoni. I am sorry, my card doesn't work vabandust, minu kaart ei tööta, igal juhul mina hääletasin poolt, mu hääletuskaart ei tööta. võtame seda arvesse, aitäh. Äh, endiselt teisipäeva kohta käivad muudatustaotlused, kuue ID fraktsioon on esitanud taotluse, et arutelu ja hääletus härra Gualtieri, Gualtieri raporti osas, mis puudutab Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamist, proua Christine Lagarde'i, lükatakse edasi oktoobri esa, esimesse osaistungjärku. seda selleks, et proua Lagarde ise ka kohale tulla saaks. annan sõna äh, kolleeg Paiparile selleks, et ta saaks äh, seda taotlust tutvustada, palun suur tänu, president, head kolleegid. arutelu ja hääletus, eh, mis peaks homme aset leidma, oli pikaajaliselt paika pandud, tegemist on olulise aruteluga ja proua eh, Lagarde ütles väga hilja alles, et tal on töökohustused Washingtonis ja ta ei saa kohal olla ja tema kuulamine majanduskomisjonis oleks piisav, igal juhul selline see olukord ei ole. liiga sageli leitakse, et meie parlamendis on lihtsalt justkui vaja tempel lüüa ja tegutsetakse üsnagi segaduselt ja lisaks sellega on tegemist alandava käitumisega meie suhtes Euroopa Keskpanga amet on väga, presidendi amet on väga oluline see puudutab väga paljusid olulisi poliitikaid, millel on oma tagajärjed tööhõivele, ekspordile ja siin on vaja tõelist arutelu ja kus ka põhiosaline peaks olema kohal, tal oleks pidanud olema viisakus siia kohale tulla Euroopa Parlamenti ja, ja seega peaks selle edasi lükkama, aitäh. Eh, che... suur aitäh, kas on keegi, kes soovib eh, selle taotluse vastu sõna võtta? Eh, tundub, et mitte. härra Lamberts on sõna palunud, palun. ma ei ole absoluutselt nõus sellega, mida härra B ütles ja nagu öeldud, siis menetlus näeb ette kuulamise äh, mis puudutab kandidaadi astumist vastava komisjoni alla, ehk siis majandus- ja rahanduskomisjoni on äh, ette, see toimus ning äh, ta oli kohal pikkadeks tundideks ja seega reeglitest on kinni peetud ja seejärel on ette nähtud, et toimub hääletus täiskogus. aga samas tahaksin tähelepanu pöörata, et proua Lagarde on üles näidanud, et põhimõtteliselt oli ta valmis siia tulema, kohustuse, kohustust selleks tal aga ei ole, selleks reeglite kohaselt. kui parlament soovib seda võimalust kasutada ja viia läbi arutelu Euroopa Keskpanga presidendikandidaadiga, on see väga hea ja proua Lagardil olid äh, väga head põhjused, äh, miks äh, ta ei saa siia tulla ja seega tema puudumine siit ei ole austuse puudumine. samas, kui arutelu ei toimu tema kohalolekul, siis ei ole mõtet seda pidada ja see võib olla loogiline, mida härra Bey ütles, aga ainult juhul, kui tegemist on konsensusega siin parlamendis, et toimuks arutelu ja, ja hääletelu oktoobri esimese sessiooni ajal, aga kui tegemist on mingisuguse ähm, vastureaktsiooniga tema käitumisega, siis ei ole see õigustatud. aga põhjus, miks seda peaks tegema, puudutab äh, meie parlamendi staatust ning arutelu pidamine äh, tema kandidatuuri all, juhul kui teda kodus kohal ei ole, ei ole see mõistlik, aga samas, kui me tahame midagi muud teha, kui äh, me lähtume muudest põhimõtetest, siis sellest ei ole esimeste konverentsil räägitud ja see ei olnud ka see, millest me siin rääkisime praegu, aitäh. suur aitäh. Äh, siin on veel keegi, kes on sõna soovinud. Merci, merci, monsieur le president suur tänu, president. meie äh, kuue fraktsioon lähtuda sada kolmkümmend kodukorra reeglitest äh, täpsus, täpsustab, et äh, Euroopa Keskpanga presidendi ametisse nimetamine peab toimuma kahe kuu pärast tema kuulamist tema kuulamine toimus neljandal septembril, seega meil neljanda äh, novembrini selleks, et reageerida ja meil on kaks sessiooni ka oktoobris, mis võimaldaks meil läbi viia arutelu rahulikult koos proua Lagardiga kelle osas äh, saaksime selgust tema poliitika osas ja tuletakse meelde, et tema kuulamise käigus ütles ta, et Euroopa Keskpank on juba pikka aega lähtunud äh, turust, nüüd on aeg lähtuda inimestest, me oleme siin, head sõbrad, äh, rahvaesindajad Euroopas ja on aeg, et Euroopa Keskpank äh, kuulaks meid, sest liiga pikalt on lähtutud turunõudlustest, head kolleegid, head sõbrad ma ei suuda aru saada, et te keeldute arutelust tema kohalolekul selles osas, mis puudutab meie planeedi ja inimeste tulevikku, seega julgustaksin teil seda arutelu läbiviimist koos tema kohalolekuga, aitäh! suur tänu! nüüd on äh, taotluse tutvustus kõlanud ja me peame hääletama, tegemist on nimelise hääletusega. hääletus on avatud kas kõik on jõudnud hääletada? hääletamine on lõppenud. ettepanek on tagasi lükatud. see tähendab, et päevakord jääb endisele kujule. Problema delle scuole Allora, allora, c'è un pro-. nii. meil on äh, siin probleem. poolthääli on. Volevo leggere prima. Äh, tahtsin tegelikult äh, tulemused ette lugeda sul tabellone principale i voti eh, eh, vastuhääled näivad olevat kui eh, erapooletud siin ekraanil, seetõttu on siin segadus, jah. nii, hääletustulemus on selline, et sada seitsekümmend viis poolt kolleeg Pullmann, palun. Aber... austatud president, siin saalis on mulje jäänud, nagu tegemist oli elektroonilise segadusega roheliste taotluse püh-, puhul ka, äh, kas me äh, Amazonase teema peaksime resolutsiooniga äh, lõpetama või mitte ja siin ei ole ka kindel, kas see, mida me tabel, tabloolt nägime, vastas sellele, kuidas meie koda hääletas, me peaksime selle ka uuesti hääletama, sellepärast et see ei tohi küll olla nii, et siin tehnilised probleemid meie otsuseid mõjutavad. Allora, i risultati Äh, nii, tulemus, äh, mis puudutab äh, Gualtieri raportit, on järgmine. poolt oli sada seitsekümmend viis häält, vastu oli kakssada seitsekümmend neli häält ja erapooletuid oli kümme. ja sellega seoses on tulemus selline, et päevakord jääb muutmata mis puudutab äh, seda hääletustulemust, äh, mis oli seotud äh, Amazonase küsimusega, siis tulemused on järgmised. sada üheksakümmend kaks poolthäält, kakssada kakskümmend kaheksa vastuhäält ja kolmteist erapooletut liigume nüüd edasi. see puudutab endiselt teisipäeva veel. uuenev Euroopa äh, on palunud, et resolutsiooni, millega lõpetatakse komisjoni nõukogu avalduste arutelu teemal välissekkumine äh, valimistesse äh, desinformatsiooni liikmesriikide Euroopa demokraatlike protsesside kohta, lükataks edasi oktoobri esimese osaistungjärku. annan sõna kolleegidele, kes soovivad seda taotlust äh, tutvustada ja selle poolt äh, olla. kas ei olegi selliseid kolleege? Äh, kolleeg Intvelt, palun. Yes jah, tegemist on üsnagi selge olukorraga ja sobib, et meil toimub arutelu, aga resolutsiooni eelnõu vajab veidi rohkem aega. see on väga vastuoluline ja tundlik teema ja me peame selle õigesti paika saama ja teeme arutelu seekord ja jätame resolutsiooni järgmisesse äh, istungjärku. suur aitäh, proua Intvelt teile. kas keegi soovib taotluse vastu kõnelda, palun, äh, kolleeg Piiri. Äh, jah, see algatus tuli sotsiaaldemokraatidelt ja ma näen, et suur enamus siin kojas soovib seda päevakorras näha, kui on äh, ühtsuse tagamiseks vajalik erikomitee äh, tegutsemine järgmisel nädalal, siis on see edasilükkamine vastuvõetav, aga loodame, et tulemuseks ei ole see, et äh, see asi laualt läheb. seega jah, arutelu seekord, see nädal ja hääletus järgmine kord nii, kuulasime kolleegid nüüd ära ja paneme äh, selle taotluse nüüd hääletusele. Äh, käega äh, märkuandmise teel, kes on poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks? see on heaks kiidetud nii, liigume nüüd edasi kolmapäeva juurde. Äh, rahvapartei fraktsioon on esitanud taotluse selle kohta, et äh, nõukogu ja komisjoni äh, avalduste arutelu teemal Euroopa mälestamise tähtsus Euroopa tuleviku jaoks lõpeks resolutsiooniga, mida hääletatakse neljapäeval. kõigepealt saab sõna härra Kaaler selleks, et Rahvapartei fraktsiooni taotlust tutvustada, palun suur aitäh, lugupeetud president äh, hea äh, tava äh, on selline, et selliseid juubelisündmusi me tähistame arutelu ja resolutsiooniga ja mm, Molotovi-Ribbentropi pakti puhul oli nii, kümme aastat tagasi ka, selle taga oli lai Äh, konsensuse pakt äh, on äh, meie mandrile väga tõsiseid tagajärgi kaasa toonud ja seetõttu ma arvan, et on oluline, et lisaks arutelule toimus ka resolutsiooni koostamine, aitäh! suur aitäh, härra Kaaler, teile, kes on selle ettepaneku vastu. kas on keegi, kes soovib vastu äh, ettepaneku teha? tundub, et keegi vastu ei ole, kas tõesti on nii äh,? kolleeg Dalli on sõna palunud, palun. suur tänu, president kõigepealt tahaksin rõhutada, et pealkiri peab jääma selliseks, nagu ta täiskogu päevakorras on, äh, sellise sõnastusega. teiseks paluksime teil kaaluda, et me äh, tutvustame ja hääletame oktoobri esimese täiskogu resolutsiooni, see on tundlik ja tähtis teema ja me sooviksime, et meil oleks piisavalt aega resolutsiooni kallal töötamiseks, aitäh aga meie peame hääletama ja seetõttu paneme taotluse hääletusele ja oleme ära kuulnud härra äh, Kaaleri poolt öeldu. nimeline hääletus toimub nüüd ja hääletus on avatud. hääletus on lõppenud ja ma loen äh, tulemused ette, muidu on jälle segadus, poolthääli on, kokku hääletas nelisada nelikümmend kolm saadikut, poolt oli kakssada kolmkümmend neli, vastu oli sada seitsekümmend kaheksa ja äh, erapooletuid kolmkümmend üks. see tähendab seda, et see ettepanek võeti vastu. ja nüüd äh, liigume edasi ja järgmine taotlus puudutab taas kolmapäeva Äh, artikkel kolmsada neliteist äh, Euroopa Liidu toimimise lepingust äh, on selline, mille kohaselt peaks pärast nõukogu avaldusi tulema täielik arutelu, Roheliste fraktsioon on tulnud välja taotlusega, et nõukogu poolne seisukoha esitlus üldeelarve projekti kohta aasta kaks tuhat kakskümmend puhul asendataks nõukogu ja komisjoni avaldustega teemal eelarve kaks tuhat kakskümmend äh, minu ettepanek on, et ei toimu, siin on ettepanek selline, et ei toimuks mitte ainult nõukogupoolne tutvustus va-, või avaldus, vaid äh, kõikehõlmav äh, avaldus. kas on kellelgi kommentaare selle kohta? tundub, et äh, see ettepanek on vastu võetud. suur aitäh! ja sellega on äh, muudatustega ühel pool ning Äh, oleme sellega paika pannud meie sellenädalase äh, päevakorra. esimene sisuline päevakorrapunkt äh, on täna komisjoni avaldus teemal Euroopa Liidu metsade olukord. komisjoni nimel annan sõna härra Arias Canietele ja ma palun, et kolleegid lahkuksid saalist veidi vaiksemalt palun, härra volinik, sõna on teil. lugupeetud president ja eh, parlamendi liikmed, Euroopa Komisjon ja kõik Euroopa inimesed tahavad väljendada oma toetust ja sümpaatiat kõigi nende suhtes, keda on mõjutanud üleujutu-, üleujutused, mis on äh, esinenud Hispaanias, tahame avaldada kaastunnet kõigile neile, keda see on mõjutanud ja avaldada tänu tsiviilkaitse esindajatele, kes on abistanud. selle küsimuse nimel äh, tahaksime kuulda, mida volinikul on öelda, head kolleegid, palun lahkuge kojast nii vaikselt kui võimalik, ütleb juhataja ja teeme üheminutilise pausi, ma arvan, et see oleks kõige parem no please we will hold. Please leave the chamber quietly, colleagues. Thank you very much. We are... palun lahkuge vaikselt, kolleegid, me oleme oma arutelu avas, alustamas ja volinik üritas sõna võtta ja kui nüüd tohib, siis jätkame. vabandust, volinik, et katkestasime teid ja palun alustage algusest, kui sobib. palun lahkuge vaikselt saalist, kolleegid. suur tänu, proua juhataja. Euroopa Komisjon nagu ka parlamendisaadikud soovime avaldada solidaarsust kõigi nende suhtes, keda on mõjutanud äh, paduvihmad ja üleujutused, mis on mõjutanud Hispaania piirkondi. tahame avaldada kaastunnet eh, hukkunute peredele ja oma toetust ametivõimudele, eh, erinevatele vabatahtlikele, tsiviilkaitse esindajatele. soovime neid tänada väsimatute jõupingutuste eest selleks, et olukorda parandada tahaksin tänada teid võimaluse eest äh, sõna võtta ja tervitan Euroopa Parlamendi äh, huvi metsade suhtes, need ka-, kats-, äh, katavad nelikümmend protsenti Euroopa Liidu pinnast, on oluliseks ressursiks. keskkond ja majandus on, on oluline selleks, et kestlikkusega toime tulla tulevikus. kliimamuutused ja äärmuslikud ilmaolud mõjutavad seda nagu metsatulekahjud ja tormid, mis tekitavad täiendavaid väljakutseid. käesoleva aasta aprillis korraldas volinik Hogan äh, metsanduse konverentsi, kus me saime põhjalikult arutada praeguseid Euroopa Liidu väljakutseid seoses metsadega ja metsandussektoriga. see oli väga viljakas üritus, kus osalesid äh, erinevad poliitikakujundajad, teadlased, metsandussektori esindajad, tööstuse esindajad, vabaühendused ja meie tsivi-, vabaühenduste esindajad. konverents kinnitas seda, kui tähtis on metsade roll ja metsandussektori roll Pariisi leppe kontekstis. elurikkuse eesmärgid ja kestlikkuse eesmärkide osas on see väga tähtis see puudutab äh, tulevasi äh, majandusvõimalusi ka maapiirkondades. metsad ja metsatooted on olulised äh, selleks, et kaks tuhat viiskümmend saavutada kliimaneutraalsus, selleks, et vähendada süsinikuheitmeid ja lähtuda nendest ettepanekutest, mis on poliitikasuunistes tulevase komisjoni presidendi puhul ja tahaksin alustuseks öelda, et metsapoliitika on valdavalt äh, äh, liikmesriikide kätes. Euroopa Liidu äh, metsandusstrateegia ja teatis aga lähe, lahendavad just selle põhimõtte, mis puudutab subsidiaarsust. tulevastel aastatel tähendab, möödunud aastatel on olnud väga palju äärmuslikke mm, olukordi, kus on palju kahjureid äh, ja erinevaid kliimasündmusi, mis on põhjustanud palju raskusi meie ökosüsteemidele. meil on ulatuslikke probleeme, metsatulekahjud, tormid äh, ja kahjurid on palju kahju põhjustanud. eksperdirühmad ning elurikkuse koordineerimisgrupp äh, ja erinevad muud osapooled on üritanud äh, koguda teavet liikmesriikide äh, osas. näiteks on hiljuti käsitletud ka olukorda, mis puudutavad metsanduskomitee ähm, põhimõtteid kaks tuhat kaheksateist aastast mis ning äh, kaks tuhat kaheksateist aastal kogunes ka metsatulekahjude töörühm. me arutame ka elurikkuse töörühmas neid äh, teemasid, mis mõjutab nende sündmuste ulatust, siis on see põhjustanud väga palju kahju. kaheksakümmend kolm tuhat kuupmeetrit äh, metsadest on äh, tänu teatud kahjurite puhangule aset leidnud ning enam kui sada tuhat hektarit metsa on äh, selle tulemusel kahju saanud. metsatulekahjude osas on kahju olnud enam kui kolmsada tuhat hektarit äh, metsa, mis on põlenud kaks tuhat üheksateist aastal. enam kui tuhandes metsatulekahjus kuuskümmend tuhat hektarit eh, enam kui kaks tuhat kaheksateist keskmine näitaja ning öeldakse, et kuni neli miljonit eh, metsapiirkondadest on eh, metsakahjusid kogenud viimasel ajal. Need põhjustavad tõsiseid kahjusid nii ka Natura kaks tuhat piirkondi. praegune olukord on seninägematu kus meil on erinevad äh, kliimamuutuste äh, tulemused, mis ja tormid, mis mõjutavad olukorda. olukord ei ole üldsegi optimaalne, arvestades äh, meie meetmeid selleks, et toetada metsasid ja metsandussektorit, siis strateegias on ettepanekud, mis puudutavad teatud vahendeid selleks, et toetada eesmärkide ja prioriteetide saavutust, mis lähtuvad kestlikust metsa juhtimisest, multifunktsionaalsusest ja ressursitõhususest. ÜPP on põhiline rahastaja metsade osas ning kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend rahastamis on umbes kaheksa miljonit eurot, mis puudutab äh, üheksakümmend protsenti. lisaks sellele on ka ühtekuuluvusfondi vahendid ja muud vahendid, mis pidevalt toetavad Euroopa Liidu eesmärke metsanduse valdkonnas äh, tulekahjude ning looduskatastroofide mõju on ja sellega seotuvad toetusmeetmed on kättesaadavad Euroopa Liidu riikidele. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend rahastus moodustab kakskümmend protsenti ÜPP vahenditest, üks koma seitse miljardit ennetuseks ja võrdne summa ka taastamiseks ning äh, ka pikema perspektiivi rahastus on äh, üsnagi suur. meil on väga palju tehnilist abi ette nähtud selleks, et äh, tagada võimekus looduskatastroofidega toimetulekuks nagu tulekahjude puhul, seda on tugevdatud hiljuti ka Euroopa reserviga, mis puudutab tuletõrjet ja helikoptereid lisaks on meil ka palju investeeringuid ähm, teadus- ja innovatsioonivaldkonda, mis puudavad uusi lahendusi olukorra kontrollimiseks. me loodame, et eelarvet suurendatakse tulevastel äh, hetkedel, aitäh! aitäh, volinik! ja läheme nüüd fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kaheks minutiks härra Liise Rahvapartei nimel. suur aitäh, lugupeetud äh, president, austatud volinik, kõnele puudub mikrofon suur aitäh, austatud äh, president, kolleegid. mets äh, on meile siin Euroopas äh, väga oluline, see kaitseb ka kliimat ja puitu langetatakse, sellega on võimalik asendada terast ja teisi materjale, see on väga oluline majandussektor Äh, ja äh, see tagab elurikkuse, aga paljudes Euroopa piirkondades on äh, mets halvas olukorras, Tšehhi, Slovakkia ja, ja muud riigid samamoodi näevad seda, et mets on halvas olukorras väga palju on olnud kuivi ilmu, põuda viimastel aastatel, mis on ka metsa olukorda mõjutanud ja äh, meie mm, väga oluline äh, abiline kliimamuutuse vastases võitluses on nüüd hätta sattunud ja seetõttu peame äh, meie äh, nii palju kui võimalik äh, nii liikmesriigi tasandil kui Euroopa Liidu tasandil metsa aitama äh,. rahaline toetus on oluline, see tuleks heaks kiita see puudutab põllumajanduspoliitika teist sammast, me ei saa seda teist sammast olulisel määral vähendada, meie parlamendisaadikutena sellise asjaga nõus ei ole. me peame mõtlema ka, millised peaksid olema reeglid konkurentsivaldkonnas ja teistes valdkondades. Ehm, me seisame silmitsi katastroofiga ja me peame seda mõistma, kui me reeglitest räägime ja me peame võimalikult mitte bürokraatlikult need reeglid paika panema. kallid kolleegid kahjuks äh, on meil täna päevakorras ainult arutelu, Rahvapartei tahaks ka resolutsiooni äh, ja me võime äh, siin küll rääkida, aga meil, meile sellest ei piisa, meil on vaja ka konkreetseid samme ette võtta, järgmisel täiskogul tuleks koostada ka resolutsioon. me peame saatma välja signaali, et metsaga seonduv on meile südameasjaks ja me peame selle metsa eest hoolitsema, aitäh! suur aitäh, härra Andrei, üheks minutiks sotsiaaldemokraatide nimel aitäh, proua president. ärgem tehkem illusioone, Euroopa Liidul on oma vastutus äh, metsade raadamises maailmas, meie, eurooplased, oleme vastutavad, sest äh, me ostame tohutult palju puitu kogu maailmast kokku ja ka sellepärast, et me veame sisse ja kasutame väga erinevaid tooteid, mis sisaldavad palmiõli. teatud riigid nagu ka Prantsusmaa jätkuvalt reklaamivad seda kui kütust, samas aga õlipalmi kasvatamine on keskkonnakatastroof ja tema kasutamine äh, on kahjulikum kliimale kui fossiilkütused, me oleme vastutavad ja me võime tegutseda, me peame tegutsema, meie kohustus on väärtustada Euroopa metsaressursse, meil peab olema tõeline taastamise ka kava ja kaitsekava, meil peavad olema selged reeglid selleks, et me võiksime jätkusuutlikult metsi majandada ja üks isiklik märkus lõpetuseks. me oleksime palju tõsiseltvõetavamad, kui rahvusvahelised vabakaubanduslepped, et mida Euroopa sõlmib, nagu Mercosuri leping, Mercosuriga näiteks, kui seal oleksid siduvad klauslid keskkonnakaitse osas. suur tänu, kaheks minutiks härra Torvalds Renew Europe'i nimel lugupeetud pres-, juhataja, lugupeetud volinik Anijete. Euroopa metsal läheb vahel hästi ja vahel väga halvasti. olukord on selline tõenäoliselt seetõttu, et ei ole midagi ühtset Euroopa metsa, vaid on äh, Euroopa metsad mitmuses ja osadel neist läheb päris hästi ja teistel jällegi halvemini. selleks, et aru saada, millega on tegemist, peaks vaatama, mis on viimastel aastatel toimunud nii Kanadas kui ka Venemaal. mõlemas riigis on olnud ulatuslikke metsatulekahjusid. Kanada äh, metsad on ökoloogiliselt juba miinuses just sel põhjusel, et äh, ulatuslikud metsatulekahjud on nii palju süsinikdioksiidi õhku paisanud. ja selle põhjus on äh, lihtne. kui loodus paneb metsad põlema, ei ole võimalik seda kuidagi kustutada, ei ole vastavaid teid ega ka võimalusi kustutamiseks. ja sellepärast see probleem jääb alles Venemaal on sarnane olukord, kus juunis põles neli hektarit metsa ja keegi ei pääsenud seda kustutama. see, et me hoolitseme metsade eest, eeldab, et meil on olemas vastav teedevõrgustik ja seda, mida ka president Trump ütles on vaja seal, nagu me Trumbile ütlesime, et on vaja seal äh, nii-öelda äh, harvendada ja see on suur töö, ilma metsade hoolduseta me ei lahenda probleemi ega ka selle kahjuri osas, mis äh, levib väga ulatuslikult praegu. aitäh, eks üheks minutiks härra Aikaut Roheliste nimel aitäh, proua president ja aitäh selle arutelu ees Euroopa metsade teemal. sageli räägime metsadest väljaspool Euroopat, kuid väga tähtis on rääkida ka meie endi metsade olukorrast Euroopa Liidus. ja eriti sellepärast, et metsad on väga tähtsad kliima jaoks, loomulik süsinikuladustaja, ja see on ka bioloogilise mitmekesisuse alus ja mõlemas osas peab ütlema, et Euroopa ei ole saavutanud häid tulemusi, kõigepealt kliima, kümme, nelikümmend protsenti taastuvenergiast tulevad biomass, tuleb biomassist ja komisjoni enda mõjuhinnangus LULUCF-i direktiivil on selgelt öeldud, et äh, meie ladustamise suutlikkus hakkab kahanema kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend ja sellel on täpselt samasugune mõju kui suurematel heitkogustel, seega peame äh, rohkem pingutama seal vallas, kuid ka bioloogiline mitmekesisus, keskkonna hinnangute amet ütleb selgelt, et meie metsade olukord on ainult kakskümmend viis protsenti soodne Natura kaks tuhat aladel, mis on kaitstud alad, nii et me ootame komisjonilt samme selleks, et parandada loomulikke süsinikusidujaid ja selleks, et aastaks kaks tuhat kolmkümmend paran-, paraneks nii kliima kui bioloogilise mitmekesisuse olukord. For... suur tänu, kaheks minutiks härra Hakkarainen ID e fraktsiooni nimel Mikro, mikrofon palun. arvoisa puhemies lugupeetud juhataja kolleeg Torvalds ei, sõnadest võiks jätkata ja seda teengi. Soomes on panustatud metsahooldusesse juba enam kui sada aastat ja selle tulemusel meie metsad kasvavad paremini kui kunagi varem just sel põhjusel. meil on olemas teedevõrgustik. Need on olemas selleks, et metsade eest äh, oleks, metsadega oleks võimalik tegeleda ja seega saab ennetada tulekahjusid. Venemaal, Kanadas ja Rootsis on olnud suuri tulekahjusid, aga Soomes õnne, õnnestus neid ennetada. Soome elatub metsast ja seega me suudame hoolitseda oma metsa eest, nii et see kasvab. seega, kui me tunneme muret Euroopa metsade osas, siis tulge vaadake Soomes, kuidas asjaga tuleb tegeleda. minu isiklik kogemus on selle kohta samuti olemas kuueteistaastaselt käisin ma metsatöödel ja nägin, kuidas metsi kasvatati, kuidas nende eest hoolitsetakse ja kuidas neid äh, töödeldakse, kuidas mitmekesisus säilib ja kõik on hästi. ehk siis tere tulemast Soome vaatama, kuidas asja teha ja ei saa anda reeglit nendele, kes juba oskavad seda asja ajada, aitäh. Um... suur tänu. härra Hakkarainen, teil on esitatud sinise kaardi küsimus. vabandust, kas te võiksite palun öelda, märku anda, jah, teile on härra Rolandilt sinise kaardi küsimus, vabandust, härra Roland, me peame täitma protokolli, kas te olete nõus vastama sellele küsimusele? härra Hakkarainen, kas olete nõus vastama küsimusele, kas olete nõus? okei okay., Mr Roland you.... ja siis härra Roland. mikrofon. minu küsimus puudutab äh, teatud vastuolu selle vahel, me räägime, et me tahame kaitsta Euroopa metsi, Euroopa Liidu poliitika teisest küljest biokütuse osas ja biomassi osas ja energiasegu osas, me, me soovime rohelist poliitikat edendada ja tegelikult see toob endaga kaasa Indoneesia me-, vihmametsa hävinemise, mis on loo-, looduslik vihmamets ja too- ja ja näiteks kaovad ka sellised liigid nagu orangotangud see ei kõla nagu küsimus ja teil on aega ainult kolmkümmend sekundit. kas te soovi-, aga kas sooviksite sellele kommentaarile vastata, teie otsustada on, härra eelkõneleja? küsija lõpetas oma küsimuse ja teil on võimalus vastata, kui soovite. kas te palun ka tõuseksite püsti? Eh, jah, aitäh, vastaksin küll küsimusele, kui see kõlaks You are going to stand up and answer the question? I didn't, I wasn't clear. ma ei saanud päris hästi aru, kas te soovite vastata, te ei vasta küsimusele või vastate küsimusele? vastan ainult. vastaksin küsimusele You uh, Roland, suur tänu, see oli täiesti selge ja kuulsite vastust, härra Roland. nüüd proua Višnjevska, poolteist minutit, ECR-i nimel. komissaržu stan naših lasov powinien sta-. Äh, president volinik, meie metsade olukord peaks olema peamine väljakutse meie jaoks äh, lähikümnendil. me oleme näinud metsade massilist hävitamist ja selle põhjuseks on olnud sellised parasiidid nagu näiteks kuuseürasklased. Euroopa Liit õnneks on üsna edukalt tegutsenud võrreldes teiste maailma piirkondadega Poolas. Äh, metsade all olev pind on kasvanud jätkuvalt äh, kahekümne protsendi võrra võrreldes aastaga nel-, neljakümnendatel aastatel, nüüd on juba kolmkümmend protsenti metsaga kaetus. Äh, Poola riiklik metsandusamet on hea näide heade tavade kohta mida tuleks ka jagada. viissada miljonit puud on äh, po-, Poolas, uuendatakse Poolas igal aastal, metsi taastatakse, paraku Euroopa Liit ei tundu meid toetavat aktiivselt selles osas. ja aktiivne metsanduspoliitika on otsustava tähtsusega. meil on häid tavasid, mida taha, mida saaksime jagada. ja see, kuidas me metsi majandame, on hea eeskuju. Before... suur tänu ja enne kannan sõna järgmisele kõnele uutele liikmetele teadmiseks, et sinise kaardi küsimus on kolmekümne sekundiline küsimus ja see, kellele te küsimuse esitate, saab ka kolmkümmend sekundit vastuseks, lihtsalt teile teadmiseks. ja üheks minutiks härra Ferreirale kuue nimel. Eh, suur tänu. meie metsade haavatavust näeme selles, kui palju on eh, tulekahjusid, eh, kuidas kahjurid metsu, mets, metsi laastavad ja põhjused on investeeringute puudus ja töötajate puudus metsanduses. Need on lahutamatu osa me sellistest poliitikatest nagu Euroopa Liidu ÜPP, mis põhimõtteliselt rahastab avalike teenuste kaotamist ja kaasa arvatud metsanduses. monopolid, äh, puidutööstused, kõik need nähtused äh, toimivad äh, metsade multifunktsionaalsuse vastu ja viivad selleni, et inimesed hääletavad jalgadega ja lahkuvad maapiirkondadest kaua juba oleme rääkinud sellest, et metsadesse on vaja rohkem investeeringuid, et on vaja rohkem Euroopa katastroofikavasid ja mis tuleks ka täielikult ellu rakendada, me peame metsu kaits-, metsi kaitsma ja selleks on meil vaja teist sorti põllumajanduspoliitikat, maaelu arengupoliitikat, koolituspoliitikat, selleks, kaubanduspoliitikat selleks, et teha lõpp sellistele nähtustele. suur tänu, üheks minutiks härra Papadakis mitteühinenud liikmete nimel. Kreeka, proua president, on, seal on hukkunud üle saja inimese sel aastal metsatulekahjudes, Sakintusel ja teistes Kreeka osades mm, me vajame korralikku kava, peame suutma tagada et kuritegev, kuriteod metsade vastu ning äh, metsade langetamine, mis meile on viimastel aastatel peale surutud, need probleemid tuleb lahendada. Äh, meil on, me oleme loonud Rescue EU, sellised äh, üksused teevad kõik, mis võimalik, kuid neid, neil ei ole piisavat toetust, liikmesriigid nende väikeste olemasolevate summadega ei suuda lihtsalt äh, kulusid katta ja metsi kaitsta. me oleme näinud, mis on selle tulemused kõikjal Euroopas. ja olukor- ja samme astutakse ainult siis, kui tekivad tõelised hädaolukorrad, meil on vaja rohkem töötajaid ja kindlasti mm, peavad olema täielikud õigused ja metsi ei tohiks majanduslikult üle ekspluateerida. härra Dorfmann, puudus minut austatud kolleegid äh, jaa, äh, tõesti, asjad on nii, nagu teie, härra volinik, ütlesite, Euroopa metsade olukord äh, on osaliselt väga halb kliimamuutuse tõttu on olukord halvenenud, lisaks veel tormid, mis minu kodupiirkonda on laastanud aga mets ja puud mängivad äh, äh, bioloogilise mitmekesisuse, äh, mitmekesisuse hoidmisel väga olulist rolli, metsad on meie mandrikopsudeks ning seetõttu me peame tegutsema. kui me räägime kliimakaitsest, siis Äh, äh, siin valdkonnas saame me eesmärke täita ainult siis, kui äh, puitu, mida langetatakse, aga ära kasutatakse näiteks ehituses või energia tootmisel ning kui rääkida metsaomanik-, hetkest, siis tuleb edendada jätkusuutlikku metsamajandust, tuleb teha selleks, et metsaomanikud hoiaksid Euroopa metsasid elus, selleks, et metsad meid saaksid toetada meie võitluses kliimamuutuse vastu Ehm, me saame seda teha põllumajanduspoliitika teise samba abil eh, ja ma olen väga mures eh, nende ette pandud eh, vähenduste pärast põllumajanduspoliitika teises sambas. meil on vaja uusi instrumente võitlemaks kliimamuutuste vastu. me peame seda kõike tegema jätkusuutlikult, aitäh. Thank you. suur aitäh, kaheks minutiks härra De Castro suur aitäh lugupeetud president volinik kallid kolleegid meie metsade olukord on järjest halvem ning euroopa liit peab järjekordselt olema esirinnas võitlemaks selle kriisi vastu väga palju on juba ära tehtud ja seda tuleb ka meenutada seda on tehtud ära ka meie ÜPP abil viimase kahekümne aasta jooksul on suurenenud meie metsaga kaetud ala see suurenenud osa võrdub umbes Portugali pindalaga ja see näitab, kui olulisi saavutusi me oleme saavutanud. aga me ei saa siiski nüüd käed rüpes istuma jääda Äh, need äh, kärped, mis ÜPP-s äh, komisjon on välja pakkunud, tähendavad seda, et mõned riigid näevad mm, suuri vähendamisi maailma arenguprogrammides isegi kuni viiekümne protsendi ulatuses ning see on kindlasti vastuvõetamatu samm vales suunas. meie metsaomanikud ja ta-, talunikud peaksid äh, aitama meid äh, selles võitluses. ja äh, me peame ka suurte puidueksportijate riikidega mm, Ehm, arvestama, me peame panema paika kaitseklauslid, äh, sertifikaadid, me oleme tõesti kliimakriisiga silmitsi, ainult siis, kui Euroopa tegutseb jõuliselt ja ühtselt, äh, suudame me anda oma kodanikele julgeid äh, vastuseid, mida ei saa enam edasi lükata ja mida meilt oodatakse, aitäh! suur aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Stefan Uta. Suur tänu suur osa põlismetsadest äh, asub Rumeenias, neid tuleks kaitsta, kuivõrd nad võimaldavad äh, kaitsta bioloogilist mitmekesisust, kuid äh, massiviisiline metsade raadamine jätkub Rumeenias, lindude ja elupaiga direktiivist ei peeta kinni. Agent Green raporti kohaselt kuussada hektarit põlismetsa Rumeenias on kadunud rahvusparkides üks koma kaks miljonit äh, kuupmeetrit puitu on, äh, on raiutud, kuid äh, metsi ähvardavad ka muud nähtused. NGO Engine Green Euro on kaebuse esitanud Euroopa Komisjonile ja Rumeenia ametivõimude peale, nõudes raadamise lõppu. komisjon nii, komisjon, volinik, mida te kavatsete teha selleks, et rakendada Euroopa eeskirju kaitsmaks Euroopa hu-, metsade huve, aitäh! suur tänu, üheks minutiks proua Deparnei Kruunenberg ähm,. Frau Präsidentin! austatud president, lugupeetud daamid ja härrad, ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et äh, mets kasvab äh, väga aeglaselt vastavalt loodusrütmidele. jah, selge on see, et Euroopas äh, me peame metsamajandusega edasi tegelema. Äh, meie metsamajandus peab olema selline, et metsad muutuksid kliimamuutusele vastupanuvõimelisemaks, äh, me peame kaitsma metsi ja me peame silmas pidama ka seda, et ökoloogilist väärtuslikku toorainet, puitu kasutatakse õigesti, et seda hinnataks piisavalt. Äh, ning äh, meie äh, ei saa oma kasvavat energiavali, vajadust ainult biomassiga ja metsade abil katta. me ei saa siin riskida bioloogilise mitmekesisuse kaoga. selline põllumajanduspoliitika ja kaubanduspoliitika oleks ekslik ja vale ja me ei saa kõike teha ühekorraga ja kiiresti, mets kasvab aeglaselt ja seetõttu saab seda valdkonda ka aeglaselt muuta ja äh, meie mm, tegude tulemusi äh, näevad ja hindavad meie lapsed, aitäh! suur tänu, üheks minutiks proua Limmer okay suur aitäh, komisjoni teadaannetes on pidevalt võimalik lugeda Euroopa Liidu meetmetest metsakaitsel ja nii edasi, kas te ei karda, et te olete naeruväärseks muutunud? Euroopa Liit on just panustanud oma otsuste ja poliitikatega metsa jät-, jätkuvasse hävitamisse ja kui vaadata nüüd Saksamaale, siis äh, Saksamaal on äh, väga palju äh,, umbes kolmkümmend kolm tuhat äh, tuuleparki ja paljud neist metsade lähedal ja metsades ja äh, tegelikult ei ole kõige suuremaks kahjuriks mitte kooreürask, vaid meie äh, muutused energiapoliitikas Ähm, erinevates piirkondades äh, on Natura kaks tuhat kaitsealad, kus on tuhandete aasta vanused puid, me peame neid kaitsma. Ähm, me peaksime mõistlikku metsamajandust äh, haldama ja me ei peaks seda otsust jätma äh, kasumi sõltuvatele bürokraatidele, aitäh. proua Limmer, kas nõustuksite vastama proua Grapini poolt esitatavale sinise kaardi küsimusele? okei okay,, madam Grapini. hästi, proua Grapini, palun palun esitage oma küsimuse, kolmkümmend sekundit on teil aega. suur tänu, proua president. kuulasin teie sõnavõttu. Te alustasite öeldes, et on naeruväärne analüüsida metsade olukorda Euroopa Liidus. mina vastupidi, ma arvan, et me peame sellest rääkima ja võtma meetmeid. mida peaks teie arvates tegema Euroopa Liidus siseturul või liikmesriikides, kas igaüks peaks tegema, mida tahab metsadega või peaksime seda arutama siin ja peaksime võtma konkreetseid meetmeid selleks, et olukorda parandada metsades um,? Denk... ma usun, et te ei mõistnud seda, mida ma tegelikult ütlesin, naeruväärne on see, et Euroopa Liit oma poliitika ja energiapoliitikaga äh, kahjustab metsasid äh, härra Džambatski on järgmine kõneleja, üks minut. suur tänu. president, volinik, kolleegid, pole kahtlust, et meie arutelu on igati õigeaegne. eriti pärast laastavaid metsatulekahjusid kogu maailmas, mis on hävitanud tuhandeid hektareid metsa. loodetavasti asjad ei jää ainult sõnade tasemele, nagu nii sageli me seda näeme, kuigi metsandus kuulub liikmesriikide pädevusse, on meil vaja Euroopa strateegiat, millest juhinduksime. Euroopa moodustab viis protsenti maailma metsadest, kuigi Euroopa metsad ei ole ülemaailmses perspektiivis väga suured, on oluline teada, et metsad on meie kopsud. on tõsi, et kõik siin ruumis on nõus sellega, et metsad on tähtsad kaitsmaks bioloogilist mitmekesisust ja võitlemaks kliimamuutustega. peame kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid, aitäh. härra Carthy, üks minut. volinik metsandusstrateegia, kui seda korralikuks ellu rakendatakse, ole, peaks olema hea keskkonnale, peaks olema hea kohalikele kogukondadele ja peaks olema hea maapiirkondade majandusele. minu liikmesriigis Iirimaal on olukord selline, et valitsuse poliitika on toonud tagasi, taga, kaasa selle, et metsanduse strateegia ei võta seda kõike arvesse, loomulikult ei ole see Euroopa institutsioonide süü aga teilt ma tahaksin kuulda ja komisjonilt täna õhtul lubadust, et Euroopa Liit ei raha, rahasta sedasorti strateegiat, mis on nii levinud, kus põlismetsade asemele tegelikult äh, ka metsade istutamine on keskkonnale kas-, kahjulikum kui see, kui metsad jäetakse istutamata ja teiseks volinik vas-, komisjoni seisukoht on vastuoluline, te räägite metsandusstrateegiast, aga samal ajal annate vabad käed Brasiilia ametivõimudele, kes võivad põletada sadu tuhandeid aakreid kõige olusamaid maailma metsavarusid, see on küsimus, millele tuleb täna õhtul vastus saada, volinik. härra Kaafi, homme meil on arutelu sellel teemal just nimelt, nagu te ka teate, pooleteist minutiks, järgmisena proua Wolfjord. Fru talman! <clears throat> Vi är alla överens om att skogen spelar en... suur tänu! me kõik eh, teame, et metsadel on oluline roll kliimamuutuste vastu võitlemisel. komisjoni aruanne näitab, et Euroopa metsade olukord on, eh, on halvenemas. seda teemat tuleb võtta tõsiselt. kuid eh, samas äh, mitte regulatsioon Euroopa tasandil ei ole lahenduseks. Euroopa liikmesriigid peavad kaitsma omaenda metsi. peame kasutama metsi, peame arutama, kuidas neid paremini majandada. see, mida Euroopa tasandil saab aga teha, kaks asja, kõigepealt äh, kaasajastada kaks tuhat kolmteist metsaregistrit, palju on muutunud ja peame tagama, et Euroopa õigusaktid võtaksid arvesse metsade ja metsatoodete võimalusi. aitäh, proua Spurg, üks minut. Thank you, thank you, madam. suur tänu, proua president. Euroopa Liidu metsad kuuluvad kõige väärtuslikumate loodusalade hulka metsas. Karpaatide metsad on näiteks sellest. paraku, mida me seal täna näeme, tekitab küsimuse, kas on tegemist teise Beloveže juhtumiga. Poola keskkonnaminister otsustas äh, massiliselt äh, metsasid raiuda. Mm, Poola äh, looduspärandi fond tunneb tõsist muret. Natura kaks tuhat aladel rikutakse Euroopa Liidu õigusakte, elupaikade ja lindude direktiivi. on viimane aeg, et Euroopa Liit tegutseks ja, ja Euroopa Komisjon peab jõuliselt kõnelema ning samuti Euroopa Kohus, aitäh. suur tänu, proua Müller, üks minut austatud proua president, lugupeetud volinik ja tõesti see suur kuivus viimastel aastatel on eh, meie metsasid kahjustanud, kooreürask on saanud paljuneda eh, ja kui vaadata oma liidumaa Bayerni eh, näitajad, siis viimased viis aastat on sellised, kus kakskümmend miljonit kuup-, meetrit puitu äh, langes kooreüraski ohvriks, pool miljardit kahjumit äh, meie äh, Baierimaa metsaomanikele, tegemist on rahaga, mida on väga hädasti vaja selleks, et metsa taastamisega edasi liikuda ja äh, metsaomanikud on kaotajaks jäänud siin. selleks, et tulevikuks valmis olla, on meil vaja jätkusuutlikult majandatud metsa, äh, meil on vaja jätkusuutlikku tooraine strateegiat selleks, et kasutada puitu kõikides eluvaldkondades ja näiteks Kore Üraski poolt kasutatud puitu võib tasuta näiteks pakkuda avaliku sektori ehitusprojektides. ainult hästi majandatud mets kaitseb ehm, keskkonda ja suudab CO kahte ehm, püüda, seda me peame mõistma. suur aitäh ja kolleeg Rivasi, palun, teil on üks minut. Merci. aitäh, proua president, härra volinik, head kolleegid. meie metsad on ohus selle suve metsatulekahjud näitavad, et me oleme hakanud teadvustama seda olukorda. kaheksasada jalgpalliväljakut tunnis kaob. see on tohutu suur ala. härra Kalniete teatis, räägi põhjalikult faktidest, aga siin ei ole piisavat tahet ettepanekute osas, mil, mille kohaselt oleks vaja vabatahtlikku dialoogi ja liiga vähe on siduvaid meetmeid. ma teeksin mõned äh, ettepanekud energias kasutatav puit tuleb täielikult äh, see välja jätta ja mitte aastal kaks tuhat kakskümmend kolm taastuv, see taastuvenergia alt. me teame et, et kaheksakümmend protsenti metsade raadamisest on seotud intensiivse põllumajandusega maailmas. nii et soja, palmiõli sissevedu, see on kõik seotud metsade raadamisega Amazonases, Indoneesias. ja kindlasti peab, peavad põlisrahvastel ja kohalikel kogunejatel olema võimalused metsi kaitsta, sest nemad on parimad metsavalvurid, nii et tegelikult on võimalik väga palju teha volinikal, nii et ja ootame konkreetseid ettepanekuid. üheks minutiks, härra Blaško. suur tänu, proua president, volinik, kolleegid metsad Kesk-Euroopas on suremas. sellega on seotud mitu faktorit. kõigepealt liiga palju hoolitakse metsadest. see on viinud kooreüraski katastroofini. Äh, selle liigse hoolituse all ma pean silmas sekkumine, niinimetatud sekkumistsoone rahvusparkides. kooreüraskil siis tekkisid optimaalsed tingimused seal paljunemiseks, sest ei, ei ole lubatud seal metsu langetada nendest piirkondadest. Tšehhi Vabariigi metsad olid kunagi nii kaunid ja nüüd nad on hävitatud. Äh, see on äärmiselt kulm vaat-, kurb vaatepilt, näha neid laastatud metsi. Euroopa Komisjon peaks kiiresti meetmeid astuma inimeste rumaluse vastu või ekspertidest rumaluse vastu ja kutsuksin komisjoni üles tühistama mittesekkumistsoonides sekkumise keelu. rohelise, mida teie ütlete? suur tänu, härra Blaško. Teile on esitatud küsimus proua Šoidrovalt, kas te olete nõus vastama? Yes, proua Šoidrova, teie küsimus. aitäh mulle ei meeldiks, et me nüüd hakkaksime ainult Tšehhi arutelu pidama, aga härra Blaško, kutsus Euroopa Komisjoni üles sekkuma olukorda liikmesriigis. kas, kolleeg, kas te leiate, et Tšehhi metsandusministeerium või meie ametiasutused ei suuda omaendi otsuseid langetada? kas te arvate, et keegi peaks meile dikteerima, mida tuleb teha? mina usaldan meie metsamajandajaid ja meie eksperte selles vallas. Euh, jah, eh, lugupeetud kolleeg, eh, erinevalt teist osalesin mina kooreüraski vastases võitluses ja ma olen näinud, mis on toimunud Šimava metsas ja mägedes. kas te olete kunagi neid kauneid metsi näinud, mis seal kunagi kasvasid? ja kuna me ise ei tea, mida teha, siis on meil vaja teiste nõuannet. on nii palju eksperte vaadake, milline on Šumava olukord täna, see on nende töö tulemus. For... üheks minutiks pro, saab sõna proua Tomasic. aitäh, metsad on väga tähtsad nii kliima kui keskkonna jaoks, põllumajanduse jaoks, pinnase kvaliteedi jaoks, energiaalase sõltumatuse jaoks ja on ka oluline ressurss. Õnneks Euroopa ei ole ohus, et ebaseaduslik metsaraie ületaks lubatud piirid metsaalune pind Euroopas kasvab. loomulikult ei tähenda see seda, et me oleme metsi hästi majandanud. erinevused liikmesriigiti on tohutud. mitte ainult rääkides metsatalusest alast, aga rääkides ka metsaomandist. enamus Euroopa metsadest on eraomandis, Horvaatias eh, umbes kaheksakümmend protsenti metsadest kuuluvad riigile ja neid ka majandab riigi majand tulevastes strateegiates peavad neil olema ühised eesmärgid, kuid silmas tuleb ka pidada e, liikmesriikide eripärasid, aitäh. suur tänu. üheks minutiks härra Georgi Uulis. suur tänu, president Euroopa Liidul ei ole ühist metsanduspoliitikat. tegemist on kogu planeedi kopsudega. see on tähtis inimestele ja loomadele. kolmkümmend neli protsenti Euroopa territooriumist on metsade all. ökosüsteemid, taastuvenergia ja loomulikult ka CO kahe neeldamine, kõik see on metsade roll kuid kiire metsade olukorra halvenemine on viinud selleni, et on toimunud äh, metsatulekahjud äh, Itaalias, Hispaanias, Portugalis, Kreekas, Lõuna-Euroopas. Äh, kannatavad igal aastal tohutult nende tulekahjude all, mis toob kahjusid nii loomadele kui inimestele. ning samuti on kaotatud suuri summasid meil ei, ei ole varsti enam metsi, mida kaitsta, seepärast tuleb tegutseda kohe ja nii jõuliselt kui vähegi võimalik. mõtleme rohelise sõja mõttele. mõtleme järgmistele põlvkondadele, tegutsegem kohe. For... suur aitäh, pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Zoido Alvarez, palun. Gracias, presidenta suur aitäh, lugupeetud president, suur aitäh ka teile, härra volinik ning palju õnne Ehm, ja palju edu ehm, teie töös volinikuga, suur ait-, volinikuna, eh, suur aitäh selle töö eest, mis te tegite seoses Pariisi leppega ja nende ambitsioonikate eesmärkide paikapanemisega, mis puudutavad kliimamuutuse vastast võitlust. Eh, metsad on üks meie suuremaid keskkonnaressursse. Nad kaitsevad maapinda erosiooni eest, nad filtreerivad õhku ning mängivad otsustavat rolli võitluses kliimamuutuse vastu. me äh, teame seda vägagi hästi äh, ka minu koduriigis Hispaanias. Äh, meil on Euroopa üks suuremaid metsaga kaetud alasid mets võimaldab kaitsta liigirohkust Äh, mets äh, neelab väga palju CO kahte ja see tähendab seda, et äh, metsa tuleb hästi majandada. seda tuleb teha koostöös maapiirkondade elanikega. me leiame, et Euroopa ähm, metsad on väga tähtsad, metsandusvaldkond aitab luua ka töökohti metsandussektoris ja hoida ära maapiirkondade inimestest tühjaks jooksmise metsad pakuvad biokütustele ka toorainet. seetõttu lükkame meie tagasi otsustavalt need kärped, mida komisjon on eh, ÜPP kavas ette näinud. suur aitäh, nüüd saab eh, sõna järgmine kõneleja, eh, kolleeg Kasaares. suur aitäh. nagu siin on öeldud, et me Euroopas näeme seda, et inimesed lahkuvad maapiirkondadest, põllumajandussektor hüljatakse, aga me ei saa seda lubada. metsad on liigirohkuse kaitsjad ja me ei saa lubada, et nad hävineksid. jah, me peaksime tagama selle, et metsamajandus toimuks kontrollitult ja korrapäraselt. meil on vaja kaubandusleppeid selleks, et metsade maharaiumine peatada ning Euroopas, härra volinik, on meil vaja jätkusuutlik tuleviku arengut metsandusvaldkonnas, me peame keskenduma traditsioonilistele metsadele ja me peame pakkuma stiimuleid äh, selleks, et inimesed jääksid maapiirkondadesse ja et nad kaitseksid seal meie metsi ja maapiirkondi üldiselt. suur aitäh, nüüd saab üheks minutiks sõna Martin Hoisik, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. Euroopa metsad on ohus Äh, nad ei ole ohus mitte ainult kliimakriisi tõttu, vaid äh, ka äh, seetõttu, et kasutatakse väga palju kemikaale, raiutakse metsi maha ja see on laastav. me oleme kliimakriisis praegusel hetkel ja kui me tahame oma eesmärkidest kinni pidada, kui me tahame säilitada bioloogilise liigirohkuse, siis me peame oma metsasid kaitsma. meil on vaja selliseid reegleid äh,, mis eh, metsade pritsimise keelustavad, mis metsi uuendavad, eh, aga viis protsenti eh, metsadest peavad jääma nii-öelda metsikuteks, kuhu inimkesi ei tohi sekkuda, see on oluline, ei tohi lasta tekkida olukorrad, kus poliitilised või majandushuvid muutuvad ülimuslikuks metsad äh, on liigirohkuse jaoks väga olulised ja seetõttu on meil vaja Euroopa strateegiat, äh, sellepärast et see on tulevikku silmas pidades tähtis. Äh, kolleeg Prihmo, palun järgmiseks. suur tänu, president, suur tänu, lugupeetud volinik, me teame, et tegemist on ühe eesmärgiga, mis puudutab kestliku arengu eesmärke Ehm, tähendab üheksat kümnest nendest, mis puudutab kõiki paljusid aspekte. seega meil oleks tõesti vaja poliitilisel tasandil seda enam näha ja seetõttu on teretulnud ehm, von der Leyeni avaldus, et see on üks prioriteetidest, aga eh, ta, teatisest tuleb mulle meelde üks eh, lause ehk metsastamine ei suuda asendada põlismetsi ning hävitamist ei ole võimalik taastada, kui midagi kaob, siis ei saa seda kompenseerida. nelikümmend kolm protsenti Euroopast on kaetud metsadega, see on väga oluline me ning ÜPP-s on vahendeid, mis selleks on suunatud. ja tahaksin siinkohal korrata et biomassi küsimus on väga oluline teema, sest me teame, et tegemist on tõelise silmakirjalikkusega eh, taastuvenergiaallikana sellest lähtest eh, lähtuda, aitäh. suur tänu, järgmiseks eh, saab sõna härra Kuzmiuk, palun. suur aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud president ma võtan siin arutelul sõna selleks, et rõhutada, et minu koduriik Poola on üks Euroopa riikidest, kes on eesrinnas, kui me räägime jätkusuutlikust ja kestlikust metsamajandusest. me oleme kahekordistanud puidu hulka, mida me Poolast toodame, aga meie Mm, riigi äh, pindala katavad rohkem kui kolmekümne protsendi ulatuses metsad. siiski, ma äh, tervitan Nõukogu Parlamendi kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta otsust kaasata metsamajandus ka äh, keskkonnapoliitika alla. metsade panus CO kahe heitmete neutraliseerimisse tuleks ka kaasata CO kahe heitmete üldistesse arvutustesse, aga Äh, põud, äh, lumeta talved, äh, marutuuled panustavad kõike meie metsade halba olukorda ja me peame oma metsi kaitsma, aitäh. suur aitäh. proua Melchior on esitanud sinise kaardi küsimuse taotluse, kas te olete nõus vastama? jah, palun, kolleeg, võite küsida suur aitäh, härra äh, Kuzmiek, selle sõnavõtu eest. ma olen elanud Poolas ja ma tean, kui olulised on äh, Poola jaoks metsad. ma tahaksin teada, äh, mida teie arvate sellest, et mida Poola valitsus teeb selleks, et kaitsta Poola väga olulisi metsi? aitäh. härra Kuzmiuk, sõna on teil suur tänu selle küsimuse eest. väga palju on olnud segadust ja vääritimõistmist äh, äh, seoses Poola valitsuse ja metsade küsimusega, eriti puudutab äh, Bieloveža metsa ida Poolas eh, ja, ja Koore üraskit, aga siiski eh, meie riiki võib pidada eeskujuks eh, metsahalduse vallas Euroopas. tegemist on Poolas end ise finantseeriva sektoriga. suur aitäh, nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Sander, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid metsad on, käivad inimestel ja eh, kõrbed tulevad taga, nii ütles eh, Chateaubriand ja me oleme sel suvel näinud meeldetuletust eh, selle kohta. Euroopas on olukord teisiti, sellepärast et Euroopas on olukord teistsugune. tegemist on hea võimalusega, samas on, toob see endaga kaasa ka suuri vastutusi, arvestades intensiivseid kuumalaineid ning ähm, kahjureid, peame me, me mitmekordistama jõupingutusi selleks, et metsamajandamine oleks hästi korraldatud ning täidaks oma keskkonna sotsiaalset rolli sest Euroopa metsade potentsiaal kliimaleppe täitmisel on erakordne ressursside kasutamine eh, kestlikkuse võtmes eh, ning arvestades meie metsapärandi säilitamist pikemas perspektiivis. kindlasti ei ole ühist metsanduspoliitikat, aga Euroopa poliitikal võib olla mõju eh, riiklikule poliitikale ja samuti on minu arvates oluline, härra volinik, et teise samba ÜPP vahendid jääksid alles ka järgmisesse äh, eelarveperioodisse, see on oluline selleks, et toetada äh, metsaomanike kestliku majandamise osas. me leiame, et teadusprojektid peaksid äh, olema käivitatud selleks, et kohand-, võtta arvesse ka kliimamuutusi, aitäh! suur tänu, proua Areena! suur tänu! hiljutises komisjoni teatises metsade kaitsmise kohta näeb komisjon ette regulatsiooni täiendavaid meetmeid selleks, et metsade hävitamise vastu võidelda ja neid kaitsta. kas teil on plaanis ka mingeid äh, siduvat äh, lähenemist käsitleda selleks, et vähendada riske, nagu näiteks intensiivne põllumajandus või ka Äh, muud teemad, millest nii vähe räägitakse. Need tooted, mis Euroopa turule jõuavad, ei tohiks olla seotud metsade hävitamisega. teine küsimus, mis puudutab kaubandusleppeid, need peaksid olema metsade hävitamise vastase võitluse meetmeks ja oleks vaja ka sidusaid lähenemisi sellega seoses Kanadas näiteks, kus on äh, tohutu hulk äh, puid hävitatud kümme korda rohkem, kui oli plaanitud, kuidas saab tagada, et selle ettevõtte äh, tooted ei jõua Euroopa tulule tänu vabakaubandusleppele selle riigiga, aitäh! suur tänu! härra Norbert Klints, teil on poolteist minutit. austatud härra president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid meie eh, mets on elupaik, kliimakaitsja, tooraineallikas, aga praegusel hetkel on ta ka eh, meie patsient, sellepärast et kooreüraskid ründavad, eh, ilmastikuolud on halvad, mis metsa kahjustavad. me ei tohi metsa hüljata, me peame seda kaitsma. Eurostati andmete kohaselt Euroopa metsad neelavad umbes kümme protsenti samuti eh, Euroopa kasvuhoonegaasidest. Eh, ja eh, metsa ei tohi saatusooleks jätta. Mm, puit ehitusmaterjalina tuleb metsast, mets seob CO kahte, me peame jätkusuutlikult metsa majandama selleks, et oleks võimalik tagada maksimaalne CO kahe neelduvus ning aga samas on mets ka äh, haavatav põua ja kahjurite ees ja sellepärast on aktiivne äh, metsamajandus see, mis tagab terved metsad ja tagab selle, et CO2 neeldusvõime on hea. selleks, et eesmärke täita, äh, on oluline Euroopa metsastrateegiat edasi arendada ja seda selleks, et tagada terve ja hea tervise juures olev mets ja selle kallal ja selle teemaliste ettepanekute kallal tahaksin kolleegidega tööd teha. suur aitäh, härra Lins, proua Müller tahab teile sinise kaarti küsimusi esitada kas te olete nõus, palun, proua Müller. suur aitäh, lugupeetud president, härra Lins, kas te olete minuga nõus, kui ma ütlen, et kui me räägime äh, kooreüraskitest äh, ja nendealastest uuringutest, et äh, nendes valdkondades peaksime kasutama live programmi või Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, programmide rahasid, sellepärast et ähm, korraüraskiga võitlemisel on ähm, mm, bioloogilisi vahendeid võimalik kasutada, aga neid tuleks äh, siiski veel edasi uurida ja me peaksime ühiselt seda teed käima. härra Lints. jah ma võin väga lühidalt vastata sellele küsimusele, ma leian, et see on väga hea mõte. Äh, väga hea mõte on see, et ka Euroopa äh, rahadega selliseid ettevõtmisi toetada. suur aitäh äh, selle eest ja järgmisena saab sõna kolleeg Heinelõuma, palun. arvoisa puhemees. lugupeetud juhataja selleks, et midagi mõistlikku metsade jaoks teha, peame tunnistama, et Euroopas ei ole mitte üks mets, vaid on väga erinevad metsad. Soome on Euroopa kõige enam metsaga kaetud riik, see enam kui seitsekümmend protsenti pindalast moodustavad metsad. Soome on alati metsi kasutanud, aga teinud seda mõistlikult ja vastutustundlikult. saja aasta jooksul ei ole metsade hulk Soomes vähenenud Need on olnud heaolu äh, tagamiseks vajalikud ja saame öelda, et need on olnud ka süsiniku neeldumise äh, vaatenurgast olulised. põhiküsimus on selles, et meil oleks kestlik metsa majandamine ja siin saame me üksteiselt väga palju õppida oluline on see, kui komisjon plaanib jätkutegevusi, siis need riigid, kes on oma metsasid hästi majandanud, ei tohiks karistuse osaliseks saada, kui räägitakse süsinikdioksiidi neeldumisest, aitäh. suur aitäh, järgmiseks äh, saab sõna Roheliste fraktsiooni nimel äh, proua Schiedbauer äh, ja tema võtab siin saalis esimest korda sõna palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid, suur aitäh selle sissejuhatuse eest ja ma olen tõesti Austriast pärit viiskümmend protsenti meie territooriumist on peaaegu metsaga kaetud ja seetõttu on metsa teema meie jaoks väga oluline. metsade seisukord Euroopas, jah, enne kui me sellest hakkame rääkima, tahaksin midagi veel öelda. miks on metsad nii tähtsad? võitluses kliimamuutuse vastu ei ole meil suuremat toetajat kui kestlikult hallatud metsad metsa tuleb kaitsta, aga ka äh, mõistlikult kasutada. Äh, CO kahte äh, aitab ta neelata, uusi töökohti luua ja seetõttu on ääretult oluline, et me väga asiselt selle teemaga tegeleksime kliima on järjest ettearvat-, sõltumatum ja komisjon peab reageerima eh, ning peab eh, kaitsma meie metsaomanikke ja seetõttu on meil vaja uut eh, jõulist Euroopa Liidu metsandusstrateegiat, mis tagaks tulevikus selguse. me ei saa olla nõus ÜPP teise samba kärbetega Äh, seda raha on vaja selleks, et seda valdkonda toetada, meil on vaja avaliku sektori rahasid selleks, äh, et äh, hallata metsi kestlikult. Euroopa Solidaarsusfond on ka hea lahendus siinkohal, see aitaks metsaomanikke toetada. Nemad võiksid tulevikus olla meie partneriteks, aitäh! suur aitäh, proua teile, proua Schmidt-Bauer teile ja nüüd saab sõna härra Jarubas, palun panie komisarzu szanowni państwo! lasy są jednym z naj. suur aitäh lugupeetud volinik lugupeetud daamid ja härrad! metsad äh, on äh, meie ökosüsteemi äh, oluliseks osaks euroopas ning mm, nende olukorrast sõltub nende suutlikkus CO2 neutraliseerida Äh, metsandusvaldkond on võtmetähtsusega valdkond Euroopa Liidus, äh, mis võimaldab luua palju töökohti, eriti just kohalikul tasandil ja ma olen nõus komisjoniga, me peaksime äh, pingutame Euroopas selle nimel, et toetada liikmesriike metsaomanikke, äh, metsamajandajaid ja metsaomanikke nende töös, mis on suunatud metsade kaitsele äh, ja me peame toetama neid ka äh, näiteks selles, mis puudutab metsatulekahjustest ülesaamist ja me peame neid toetama, sellepärast et me eraldi tegutsedes me ei ole nii tõhusad. riiklik tasand loomulikult on kõige parem tasand, kus selle teemaga tegeleda. me peame ära kasutama ÜPP rahad, erinevate programmide rahad, me peame teadusuuringuid toetama selles vallas, meil on vaja ka head ja korrektset metsandusstrateegiat, mis peaks äh, Horisont Euroopa mm, alla käima. metsade taasistutamine mm, peaks olema meie eesmärgiks, me peaksime äh, ka metsade vastupanuvõimet suurendama kahjuritele ka Eh, me peame toetama liikmesriike eh, ka eh, ekstreemsete kliimamuutuste korral ja kliimanähtuste korral. suur aitäh, kolleeg Amaro, palun. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud volinik, kallid kolleegid. me kõik teame, et aluslepingud ei sisalda sõna mets, kuid viimastel aastatel on Euroopa Liidu institutsioonid see koda siin ja ka komisjon olnud äh, proaktiivsemad, äh, kui me räägime metsade äh, ja meie metsapärandi haldamisest. kuid vaatamata nendele probleemidele, mis metsamajanduses on, sellepärast et liikmesriigiti on põhimõtted erinevad, nagu ka põllumajanduspraktikad on Euroopa Liidu liikmesriigiti erinevad, on siiski kõigele vaatamata võimalik ÜPP-ga olnud välja tuu-, tulla. ja seetõttu peaks olema samaväärselt võimalik ka ühtse metsanduspoliitikaga mm, välja tulla. ja kui me oleme mm, et, mm, äh, kindlameelsed, kui me tahame mm, jätkusuutlikult ja kestlikult äh, metsi majandada ja toetada, siis me peame meeles pidama ka seda, et äh, metsadel on ka teatud majanduslik väärtus. Äh, need aspektid tähendavad seda, et meil on vaja nendes Euroopa piirkondades rohkem inimesi, kus on metsi, sellepärast et see tooks kaasa parema kestliku haldamise ja seetõttu on meil vaja ka rohkem solidaarsust. Portugalis äh, ei, ei taha me võidelda metsatulekahjude vastu, me tahame neid ära hoida. ja meil on vaja fondi selleks, et toetada ennetustegevust metsatulekahjude ärahoidmisel, aitäh! suur tänu, proua Virkunen saab järgmisena sõna. lugupeetud juhataja väga hea on see, et peame arutelu Euroopa metsade olukorra kohta. Euroopa Liidu pindalast nelikümmend protsenti moodustavad metsad ja need on meile olulised mitmel viisil, aga eriti nüüd seoses kliimamuutustega võitlemisega. metsad annavad äh, kahekordse lähenemise selles osas, et nad on olulised äh, süsiniku neeldamiseks, aga teisest küljest on ka kestlikuks äh, toormaterjaliks kõik, mida tehakse praegu naftast, saaks tulevikus teha puust, puidust ja seega on vaja innovaatilist toote arendamist, aga kui me räägime nüüd metsade hävinemist, on oluline rõhutada aktiivse kestliku metsamajandamise rolli. metsad, mida majandatakse aktiivselt, ei ole nii tundlikud hävingutele, tormidele, kahjuritele kui majandamata metsad kliimamuutuste edenedes erinevad äärmuslikud ähm, ilmastikuolud äh, laienevad ka Euroopas ja seega peame me pingutama. ja lõpetuseks, härra volinik, meil on vaja parem, äh, edasiminekut metsastrateegias ka, mis puudutab andmebaasi kui me teame, milline on meie metsade olukord, on meil seda parem arutada ka Euroopa tasandil, sest statistika igas liikmesriigis ei ole piisavalt kaasajastatud, aitäh! aitäh ja nüüd lähme vaba mikrofoni vooru juurde pal-, mitu kolleegi on äh, juba oma sõnasoovist märku andnud. nagu te teate, siis äh, meil on selline reegel, et vaba mikrofoni voor võib kesta viis minutit jah, ma võin seda perioodi mõne minuti võrra pikendada. Äh, siiani on kaheksa kolleegi äh, sõna soovinud. kõigepealt härra Hidvegi Palaš, palun. Äh, suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, daamid ja härrad, head kolleegid. elame maailmas, kus suhtumine metsadesse peaks seda arvesse võtma, tegemist on suure ressursiga, mis aitavad tagada meie elurikkust ning ja me ei räägi siin lühiajalisest, vaid äh, mitmekümne aas,, mitmetest aastakümnendest, mis puudutab äh, Ungari metsastamisprogrammi, äh, kakskümmend kaks miljonit puud istutati kevadel metsad ei paku ainult peavarju ja äh, toitu paljudele taimedele ja loomadele, aga on aktiivselt osalised ka nende lähedal asuvate inimeste eluks vajalikud ning loomulikult on vaja neid ka meie kliima tasakaalustamiseks. tegemist ei ole mitte ainult elupaikadega, majandusteguritega, vaid Äh, need on paigad, mille Jumal on andnud meie hoole alla ning äh, me peame ja kõnelejalt võetakse mikrofon ära, aitäh. järgmisena saab sõna proua Amu mikrofon kõnelejal palun. suur tänu suur tänu, juhataja, tahtsin sõna võtta selleks, et rõhutada, et metsade kaitse on minu arvates meie mandril väga piiratud ja tooksin näitele kaitsemeetmed, mis puudutavad põlismetsasid, isegi kui need, kuigi need on ainult väike osa meie metsadest Euroopast, on nad väga tähelepanuväärsed, mis puudutab ökoloogilist tähtsust metsikud metsad, nagu neid kasutatakse Rumeenias ja Slovakkias, kümme miljonit puud ähm, võetakse äh, iga-aastaselt maha meil oleks vaja Euroopa põlismetsade kataloogi selleks, et tagada neile vajalik kaitse, seal võiks olla ära toodud metsade inventar ja ka kartograafia ja tahaksin rõhutada seda aspekti. härra Bogovič, palun. E, suur tänu, et mulle sõna andsite. me räägime täna Euroopa metsadest me kõik teame, et metsad on planeedi kopsud. Nad äh, neelavad äh, süsinikdioksiidi ning äh, puidust on võimalik teha tohutu hulk asju. aga samas liikmesriigide seisukohad on metsa osas erinevad. Sloveenias, minu koduriigis on väga palju metsi, kuuskümmend protsenti meie pindalast on metsadega kaetud see pindala suureneb, aga samas meie metsad on kliimafaktoritele tundlikud, nagu jää, tulekahjud ning kahjurid. meil on vaja teha rohkem tööd Horisont Life ja teiste programmidega selleks, et me suudaksime tulevikus samuti metsi piisavalt majatada. härra Mauri Pekkarinen, palun mikrofon kõnelejale, palun. Excuse me, in Venice please. võtan sõna soome keeles, ütleb kõneleja, lugupeetud juhataja aastas on põlenud viimase aasta jooksul viieteistkümne hektari ulatuses, see on enam kui mitme Euroopa Liidu liikmesriigi pindala. Need tulekahjud on tekitanud enam heitmeid kui mitmes tööstuse ja energiaheitmete tulemusel. üks põhjus selliste tulekahjudeks sellise ulatusega tulekahjude osas on see, et on väga palju majandamata metsi. majandamata metsad on tundlikud ning Soome kogemus viitab sellele. kuus, kuuekümnendatel, see kuuskümmend, seitsekümmend aastat tagasi põles meil umbes sada tuhat hektarit metsi aastas. viimase aastakümne jooksul, kui meil on olnud väga hea majandamine, keskmiselt on põlenguid ainult aastas tuhandel hektarid minu sõnum puudutab seda, et kestlik ja elurikkus tagav majandamine on tõhus takistus metsatulekahjudele ning ka kliima osas on see hea ja turvaline lahendus, aitäh! lugupeetud daamid ja härrad, ma palun teid väga, et te kõneajast kinni äh, äh, peaksite. meil on äh, reeglid ette nähtud vaba mikrofoni voorus ja minutist tuleb kinni pidada, kui te kuus-seitse sekundit kõneaega ületate, siis ma võtan teilt mikro telefoni ära. ja äh, ma tahan, et siin selles voorus oleks kord majas. järgmisena saab sõna äh, kolleeg Valeskog, palun. Iiri valitsus avaldas hiljuti kaheksasaja hektari uute metsade loomise plaani järgmisteks aastateks seitsekümmend protsenti äh, ühte tüüpi ja kolmkümmend protsenti teist tüüpi metsi. Äh, see ei ole kooskõlas mitme elu, elurikkusega. Euroopas ei ole vaja monokultuure, meil on vaja õigeid puid õigetes kohtades. nelikümmend kaks protsenti kõikidest meie teatud tüüpi puudest lähevad äh, energiatööstusse, viiskümmend üks protsenti kogu metsadest äh, koosneb teatud tüüpi okaspuidust, äh, mida kasutatakse biomassi loomas. nelikümmend kaks protsenti sellest puidust läheb, paiskub õhku süsinikuna lähtudes uuest direktiivist ja mitteteaduslikust lähenemist, kus biomassi koheldakse kui null protsendiga eh, tegurina. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid eh, täna on siin juba väga palju olulist äh, ära öeldud, üks asi peab olema selge, Euroopa äh, mets äh, ei suuda ainuisikuliselt meie kliimat päästa, aga me peame Äh, tänase aruteluga näitama, et äh, me võtame äh, Euroopa tulevikku tõsiselt ja otsime lahendusi, sellepärast et mets jääb kaotajaks kliimamuutuste tõttu, metsad lihtsalt hävinevad, nad ei, neil enam CO kahte ja väga oluline on see, et me mõistaksime, kui oluline mets on, et metsa tuleb kaitsta ja samas saab ka metsa kasutada ja ma tõesti lõpetuseks palun ka seda, et me teeksime omalt poolt kõik selleks, et äh, miljoneid uusi puid äh, Euroopasse äh, istutada, neile kasvuvõimaluse anda meil on vaja Euroopa strateegiatele uus elu sisse puhuda, et Euroopa metsastrateegiaga edasi minna, aitäh! Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem rád, že se věnujeme tomuto důležitému. Suur aitäh! Ma tunnen suurt headmeelt selle üle, et me niivõrd olulist küsimust täna arutame. me oleksime võinud rääkida paljusid muid küsimusi, nagu Brexit näiteks, aga ma arvan, et väga hea on, et näitame kodanikele, et me tegeleme ka praktiliste küsimustega. ma ei hakka üle kordama seda, mis juba öeldud, aga tahaksin siiski toonitada, et meil on olemas ka instrument metsade kaitseks, ehk siis äh, teisisõnu räägin Euroopa fondidest. ma arvan, me peaksime toetama läbi nende puude ja metsade istutamist nendes liikmesriikides, kus selle järgi on suur vajadus. samuti me peaksime aitama regioonidel ja kogukondadel ja ühingutel maaomanikel, maaomanike liitudel tegutseda ja väga hea oleks, kui üldse sellised liidud oleksid kõik või ühingud oleksid olemas, me peaksime samuti võitlema haiguste vastu, mis meie metsades levivad. vahendeid meil on ja mina toetan kõiki neid samme. suur aitäh ja viimasena vaba mikrofoni raames palun poštovani predsjedavajući poštovani povjereniče vidimo što se dešava ovih. suur tänu härra president härra volinik me näeme mis toimub äh, praegusel ajal nendel päevadel sellel nädalal amazonases kõik see on äh, halva poliitika tulemuseks ja me peame väga kindlameelselt reageerima selleks, et asjade käiku muuta. ja muidugi me peame vaatama ka seda, mis meil aset leiab ja vaatama, et mida meie oma kodus ära saame teha. ja muidugi me peaksime äh, meeles pidama ka seda tõsiasja, et, et kliima kaitsmisel on metsal väga tähtis roll metsa ilma inimestest, inimesteta elada, aga inimesed ilma metsata sugugi mitte ja seetõttu ja lähiaastatel me peame tõsiselt tegutsema hakkama selleks, et äh, metsade raadamise vastu võidelda, metsatulekahjude vastu võidelda ja me peame investeerima, investeerima oma tulevikku ja seda tegema juba praegu. aitäh, nüüd saab sõna volinik Arias Kanjete komisjoni nimel, palun. suur aitäh, ma tahaksin tänada eh, kõiki liikmeid osalemise eest arutelus. see näitab, et eh, tuntakse suurt huvi metsade olukorra vastu Euroopa Liidus. Euroopa Liit on pühendunud eh, metsade kaitsele ning nende taastamisele, seda näitab ka meie hiljutine teatise selle kohta, et me pingutame üha rohkem selle nimel, et ka maailma metsasid päästa me peame toime tulema kliimamuutuste väljakutsega, tagama bioloogilise mitmekesisuse ning samuti selle, et oleksid tagatud võtmetähtsusega teenused ühiskonna jaoks. meil on vaja uut poliitikat ja tasakaalu liikmesriikide ja Euroopa Liidu vahel, seeläbi tahame toetada meie metsade haldamist meil on vaja siin aga ka hinnang koostada, need pikaajalised strateegiad. peame liikuma keskkonnasõbraliku madala süsinikusisalduse majanduse poole ja peame kaitsma mitmekesisust ning tagama ka ökosüsteemi teenused. proua von der Leyen bioloogilise mitmekesisuse kliimamuutuste raames viitas ka sellele, et kaks tuhat kakskümmend bioloogilise mitmekesisuse raamistiku äh, raames me võiksime äh, parandada Euroopa Liidu metsade vastupanuvõimet. samuti äh, kaalume me erinevaid kaitse ning taastamise meetmeid tulevikus prioriteetseks, muutes seda ka uue strateegilise raamistiku raames. suur aitäh, lugupeetud president! über die erklärung der kommission zur lage der wälder sellega lõpeb komisjoni avaldus metsade olukorra kohta Euroopa Liidus. selle arutamine nüüd järgmine päevakorrapunkt, suuline küsimus komisjonile, mis puudutab taimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside patenditavust. vastutav komisjon on Põllumajanduse ja Maaelukomisjon ning annan sõna küsimuse koostajale, härra Norbert Linksile, palun. austatud president, austatud volinik, proua volinik, head kolleegid. vaba juurdepääs taimematerjalile on innovatsiooni alus Euroopa taimekasvatajate jaoks ning tagab meile mitmekesisuse. kõik komisjoni liikmed, põllumajanduskomisjoni liikmed olid päri sellega. aga detsembrist kaks tuhat kaheksateist esitatud kaebus Patendiametile seab selle ohtu. komisjoni liikmed otsustasid seetõttu ühehäälselt saata selge poliitilise sõnumi ning lubage mul põllumajanduskomisjoni esimehena rääkida teile küsi-, komisjonile suunatud küsimuse tagamaadest vastavalt äh, artiklile sada kuuskümmend kolm. kaks tuhat viisteist otsustas apellatsioonikoda Patendiametis, et, et seemnete ja geenide ning oluliste bioloogiliste protsesside puhul on võimalik patenditavus. ning nüüd on esitatud ka vastav avaldus. parlament detsembris kaks tuhat viisteist töötas välja resolutsiooni, eh, selgitamaks taimede patendi, patentimise õigust. selgituseks eh, võeti vastu dia-, vastav direktiiv. komisjon avaldas novembris kaks tuhat kuusteist, et kunagi ei olnud kavas looduslikele taimedele hakata patente väljastama. kõik liikmesriigid toetasid niisugust tõlgendust. edasi tekkis vaidlus Patendiameti nõukogu vahel ühelt poolt, kes komisjoni seisukohta järgis ning tehnilise kaebe ning apellatsioonikoja vahel, mis leidis, et patenditavus peaks siiski olema lubatud patendiameti president eh, taotles seega lõplikku otsust Patendiameti suurkojalt. ning selles menetluses on kolmandatel isikutel võimalik esitada kirjalikke arvamusi. tähtaeg on ka esimene oktoober kaks tuhat üheksateist. põllumajanduskomisjon on mm, tänaseks esitanud kaks küsimust Euroopa Komisjonile. esiteks, kuidas suhtub komisjon äh, kirjaliku avalduse esitamisse, äh, kaeb äh, Patendiameti suurkojale seoses taim-, taimede patenditavusega selleks, et kaitsta avalikke huve ning teiseks, missuguseid meetmeid kavatseb komisjon rakendada selleks, et tagada, et tooted, mis pärinevad looduslikest protsessidest, ei muutu patenteeritavaks? Euroopa taimekasvatajad ja äh, sordiaretajad vajavad selgust oma tööks tulevikus. aitäh! komisjoni poolt vastab proua Bjenkovska. Äh, suur aitäh, lugupeetud president, liikmed, aitäh küsimuse tõstatamise eest, väga oluline on, et siin oleks selgus loodud. ma alustaksin teise osaga küsimusest ja siin vastus on päris lihtne, Euroopa Komisjon on võtnud samme selleks, et tagada, et tooted, mis on äh, äh, bioloogilised protsesside äh, tulemusena saavutatud, ei oleks patenditavad samuti tööstusliikmesriigid just seoses nende mittepatentide väljastamisega, me oleme nendega konsulteerinud ning kaks tuhat viisteist võtsime ka vastu meetme, kaks tuhat kuusteist võtsime, kiitsime heaks teatise artikli kohta direktiivis, mis puudutab biotehnoloogilisi äh, tootmismeetmeid ning me ütlesime, et selliste protsesside alusel toodetud tooted ei peaks patentima. me tervitame nõukogu otsuseid eh, veebruaris kaks tuhat seitseteist tehtud järeldusi. Euroopa Liidu liikmesriigid eh, ka oma li eh, seadusandluses ja patentide väljastamisel peavad neist reeglitest kinni pidama. nüüd esimene osa küsimusest. tõepoolest, komisjon esindab Euroopa Liitu ja meil on ka oma hommikuskuuri märkused Äh, mis me oleme saatnud Patendiameti äh, esi-, presidendile enne esimest oktoobrit. meie konventsioon aga ei ole osaks Euroopa Liidu seadusest, Euroopa Liidu huvides on aga vältida konflikti Euroopa äh, Liidu patendikonventsiooni ning biotehnoloogia direktiivi vahel. sellisel juhul saaks direktiiv kahjustada, kui väljastatakse patente sellistele toodetele, mille puhul direktiivis ei ole seda ette nähtud. seega me peame tõlgendama konventsiooni äh, vastavalt direktiivile, nagu me ka kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta teatises ütlesime ning äh, samuti kõik kolmkümmend kaheksa äh, äh, patendiorganisatsiooni, kes on äh, konventsiooni osalised, on sellega nõustunud. sellest tulenevalt võin ütelda, et me toetame innovatsiooni selles sektoris ning samuti avalikkuse üldhuve, aitäh! suur tänu, nüüd jõuame arutelu juurde. esimesena saab sõna proua Šaie Pirik als parlement hebben wij eind 2015. suur aitäh, lugupeetud president, komisjon, kaks tuhat viisteist lõpus parlament nõudis, et need liigid ning äh, peaksid olema äh, vabalt kasutatavad uueteks äh,, uueks innovatsiooniks, siin me räägime põhitähtsatest äh, taimematerjalidest me peame kakskümmend kaheksa kolme elu rakendamist äh, samuti vaatama, meil on vaja see, me näeme, et komisjon andis meile selge selgituse kaks tuhat kuusteist, aga kahjuks mõned hargmasid ettevõtted on äh, apellatsiooni esitanud kaks tuhat kaheksateist leiti, et see apellatsioon ei olnud põhjendatud, aga eh, tehniline nõukogu tegeles selle apellatsiooniga ning see tegelikult eh, õõnestas eh, demokraatlike institutsioonide, muuhulgas parlamendi tehtud tööd. komisjoni avaldus ütleb aga selgelt, et seda komisjon ei olnud kunagi plaaninud ega nõukogu ega ka parlament ning patenditavus Eh, ei olnud ette nähtud. see kõik on väga oluline just demokraatlikest aspektidest lähtudes, komisjon, parlament ning nõukogu on selgelt oma seisukohti väljendanud siin, ma eh, kuulasin ära teie sõnavõtu, lugupeetud eh, volinik, bioloogilised protsessid ei peaks patenditavaks muutuma, me peame kaitsma tootjaid ja Euroopa Liidu institutsioonid peavad siin koostööd tegema selleks, et leida õige lahendus. me ei peaks hakkama elu patentima. härra Andrei, palun. Äh, proua volinik, meie ei soovi, et bioloogilistest protsessidest äh, pärinevad tooted oleksid patenditavad. tegemist on eetilise küsimusega ja äh, ka majandusliku küsimusega. me ei soovi, et rikkad rahvusvahelised kontsernid, toiduainete tööstuse äh, kontsernid äh, saaksid kasu sellest, me peame edendama innovatsiooni, me oleme äh, taimede mitmekesise, mitmekesisuse poolt, aga me peame tagama selle, et meie prioriteediks on inimeste tervis ja innovatsioon on väga tähtis ka sordiaretuses ja see on väga tähtis Euroopa põllumeeste jaoks, aga siin oleme me jälle unustanud Euroopa põllumehed. ja see takistaks kõiki sordiaretajaid kasutamast öö, äh, olemasolevaid taimeliike selleks, et uusi luua ja oma enda sorte välja töötada. me ei soovi, et sellest kasu saaksid ainult suured rahvusvahelised ettevõtted, kelle eesmärgiks on ainult ka-, kasumit teenida ja kes lihtsalt unustavad innovatsiooni ja oma kasumit teistega ka ei jaga. härra Haitema, Jan. Acht commissaris, beste kolleegas. Eh, met deze resolutie wil ik het patenteren van eh, plant- aitäh selle resolutsiooniga seoses soovin ma, et taimede patenteeri-, äh, patenteeritavus võetakse uuesti arutelule. Euroopa Patendiamet on öelnud, meil ei ole patente praegu taimedele, aga me peame veel kord arutama seda, kas seda lubada või mitte. ning tekkinud on ebakindlus olukord. inimesed ei ole kindlad selles, kuidas asi on reguleeritud, nii kodanikud kui ka aretajad paprikamaitse tomatite punane värv, brokoli püsivus on asjad, mis tulevad loodusest ning oleks hullumeelne, kui mingi ettevõtja saaks seda järsku patenteerima hakata. ja siis peaks hakkama väitma, et tegemist on mingi leiutisega ja mina olen täiesti selle vastu, et taimi saaks patenteerida. ning mulle, mulle tekitab muret ka selle, sellest, tekitavad muret sellest tulenevalt järelmid, sest tekib võidujooks mõned ettevõtjad saavad rohkem patente, äh, mõni kogu, kogub näiteks puuviljade, juurviljade patendid kõik kokku, tekib monopol, tõstetakse hindu nendele toodetele. ning näiteks äh, tomatite punane värv võib osutuda järsku mittekasutatavaks teiste aretajate poolt ja ei saa enam mingit innovatsiooni sordiaretuses toimuda, nii et see on väga murettekitav meie toiduga varustamise seisukohast ning eh, samas tekib oht ka uute haiguste levikuks ja muude probleemide tekkimiseks. nii et siin ei ole patendiõigus seda õige asja reguleerima, siin peab mõtlema hoopis sordiaretajate õigustele, seetõttu ma palun, et te toetaksite seda, et meie parlamendina saadaksime selge sõnumi, et me ei ole kuna, ei ole kunagi soovinud et äh, lubataks väljastada patente taimede omadustele, sest seda me kindlasti ei tahtnud, aitäh. roheliste nimel härra Martin Häusling. aitäh, austatud juhataja, head kolleegid. on väga, väga tülikas, et me peame taas kord selle küsimusega tegelema kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat viisteist ja nüüd taas kord sest Euroopa Patendiamet on, on vaadanud selgelt mööda sellest, mida me, meie tahtsime, meie tahtest, nimelt et elu ei saaks patenteerida. Euroopa Patendiamet loomulikult on huvitatud patentide väljastamisest, see on nende äri nii-öelda, aga meie poliitikutena peame siin asjad oma kätte võtma. ning Euroopa Komisjon peaks ka selgelt survet avaldama, sest me ei saa lubada äh, et äh, sisuliselt äh, meie enda üks asutus ignoreerib seadusandja tahet. tomatid ja brokkolid, noh, see, see kõlab äh, natuke tobeda asjana, mille üle arutada, aga me peame kaitsma põllumehi, et nad saaksid oma sorte kasutada. sest vastasel juhul hakkavad ettevõtjad järjest rohkem üritama niisuguseid asju patenteerima ja need väiketootjad ja põllumehed, kes sooviksid neid asju kasutada, kaotavad oma õiguse nii et äh, kolleegid, tegemist on väga olulise hetkega, me peame ütlema stopp Euroopa Patendiametile. hea David Ivan. kolleeg David Ivan. Vážení kolegové, udělení patentu na odrůdu rajčete a protirakovinou vlastnost. Patentide väljastamine teatud tomatisortidele või ka pro- äh,, brokolile see on vastuolus Nagoya protokolliga ning ÜRO konventsiooniga ning samuti Euroopa Liidu patendikonventsiooniga ning äh, selle täiteprotokolliga. osapoolteks on kõik liikmesriigid ning iga meie liikmesriik omab samuti oma esindajaid Euroopa Liidu äh, patendiametis kus tegeletakse äh, vaidlustega. sellest tulenevalt me soovime, et Pandiameti haldusnõukogu äh, tühistaks praegused patendid neile bioloogilistele liikidele ja taimedele, nii et sellega äh, ning et ei mindaks edasi nende üle kahesaja lahtise juhtumiga veel voorzitter geachte collega's een dwaalspoor is het anders kan. suur tänu see on nüüd täiesti vale tee mida mööda minna ja me peaksime loobuma sellest äh, kavatsusest mis puudutab bioloogiliste protsesside patenditavust ja see me maksaksime selle eest väga kallist hinda äh, sordiaretajad kaotaksid äh, võimaluse kasutada taime, erinevaid ta-, taimeliike selleks, et nad saaksid välja töötada paremaid liike, nii et ma olen väga rõõmus selle üle, et me parlamendis oleme ühel meelel seoses sellega ja et meie sõnum saab olema ühene Patendiametile, et see on väga vale suund, mis nüüd on võetud. ja muidugi muidugi me peame ka äh, sordiaretusega seoses äh, omandit kaitsma, aga selleks on meil olemas juba vastav seadusandlus ja vastavad reeglid. ja patendid ei kuulu taimede maailma ja äh, taimed ei ole mitte mingisugused leiutised ja taimed kuuluvad meile kõigile. ja me võiksime öelda ka teistmoodi, tegelikult taimed on osa Jumala poolt loodud maailmast ja me pea, ja meid on siia pandud lihtsalt neid kaitsma ja hoidma. aitäh, proua Pereira Sandra. Eh, suur tänu võimalus patentida selliseid taime, taimi et tegelikult seda on juba, see on juba aset leidnud ja on tekkinud täielik monopol ja rahvusvahelised suured kontser-, kontsernid kontrollivad seda tul-, turgu ja seda väikeste põllumajandustootjate kahjuks ja see takistab ka äh, tarbijatel teha tarku valikuid Äh, geneetiline muundamine on üks asi, molekulaarse bioloogia äh, kasutamine äh, samuti, aga siin me räägime praegu elus asjast ja ei ole vastuvõetav niimoodi rääkida sellest patenditavusest, et tegemist võib olla ka riistamisega või erinevate liikide loomisega selleks, et liike parandada. nii et tegemist ei ole mingite laboratooriumi tööga, kus kasutatakse lihtsalt mingeid genoome. härra Buda, palun domnule președinte doamnă comisar doamnelor și domnilor colegi cercetarea și inovarea nu trebuie. lugupeetud president volinik kolleegid innovatsiooni ei peaks haldusprotseduurid piirama. eriti põllumajandussektor sõltub just teadustööst ning innovatsioonist. nüüd aga me seisame silmitsi olukorraga, mida ei saa eirata. rahvastiku arv kasvab, loodusvarad vähenevad, kliimamuutused, kõik see sunnib meid koheselt tegutsema. me peame välja selgitama, kus leida uusi ressursse, kuidas toota ta-, toitu, mis oleks hea kvaliteediga, mida oleks piisavalt ning mille hind oleks sobiv. taimed, mis sa- ähm,, äh, aretatakse välja traditsiooniliste meetodite aluselt, neid ei saa patentida, selle tagajärjed oleksid katastroofilised, see tähendab seda, et tuleks maksta lisaraha selleks, et erinevaid taimeliike kasutada, muuhulgas ka teadustööks. täna me näeme, et teadustööd on vaja teha rohkem kui kunagi varem ja ärgem ka unustagem tarbijaid ja nemad on need, kes lõpuks peavad selle kuritarvituse eest maksma, äh, mis praegu Euroopa Patendiametis tehakse. me ei tohiks aga ka käituda tuletõrjujatena ja sekkuma alles siis, kui juba on hakatud patenti väljastama meie ja Euroopa Komisjon peaksime väljastama väga selge sõnumi, bioloogilised protsessid ei saa, mm, neid ei saa patentida. suur aitäh, härra Paolo de Castro. Sì. Presidente, commissario, onorevoli colleghi. Lugupeetud president, eh, volinik, head kolleegid me räägime äh, äh, tegelikult sellest, kuidas äh, vähendada põllumajandussektoris praegu toimuvat katastroofi, aga me näeme, et Euroopa Patendiameti käitumine on siin täiesti vastuvõetamatu. meie laboratooriumide võimalus teadustööd teha seatakse sellega ohtu ning samuti ka kogu meie põllumajandus äh, kestlikkus ning kodanike elu ja tervis. me peame seega võimalikult kiiresti sekkuma ning tegema vajalikud märkused selleks, et vältida, et kõnealune otsus läheks vastu kaasõigusloojate soovidele. meil on vaja ka õiguskindlust selleks, et põllumajandusest saaks osaline võitluses kliimamuutuste vastu ning et põllumajanduse suudaks ka läbi uute tehnoloogiate kasutamise äh, leida lahendusi ja mm, tulla vastu siis tuhandete ja miljonite kodanike soovidele. proua Ulrike Müller. proua Ulrike Müller, austatud juhataja, proua volinik, tehnilise apellatsiooni koja Euroopa Patendiametis otsus et lubada võib taimede patenteerimist isegi siis, kui need on tavalise sordiaretuse tulemus, on asi, mis ei ole mõistetav põllumeestele. vaba juurdepääs see-, taimeseemnetele on väga oluline selleks, et Euroopa taimekasvatajate innovatsioonivõimekus säiliks. seemnematerjali mitmekesisus on väga oluline ning juurdepääs sellele geneetilisele ressursile peab põllumeestel säilima vaba juurdepääs eh, sinna materjalidele on väga oluline selleks, et oleks võimalik arendada uusi sorte, mis on paremini sobivad kliimamuutuse tingimustes. ma loodan, et Euroopa Patendiameti suurapellatsioonikoda vaatab selle otsuse ümber ning muudab seda selleks, et tulevikus ei antaks patente taimedele, aitäh. proua Pito. härra Pito, vabandust. jah suur tänu, proua volinik, kallid kolleegid, Roheliste fraktsioon on alati olnud jõuliselt äh, selle patenditavuse vastu, Martin juba rääkis sellest ja ma arvan, et sisulise külje poolt, et kuulates neid sõnu, sõnavõtte, me oleme kõigega nõus, mis puudutab seda vormi, see küsimus on tegelikult väga tõsine, et kes vastutab selle eest, et seadusi kehtestada Euroopas Nõukogu äh, ja parlament või Patendiamet. juba äh, kümme aastat see organisatsioon on ebaseaduslike patentide patente välja andnud äh, sibulatele, tomatitele ja ka loomadele, nagu viimati me nägime. Euroopa Liidul on äh, olemas oma sertifikaadid, nad ei ole täiuslikud, aga vähemalt võimata, võimaldavad nad äh, põllumeestel külvata kõiki liike, mina olen täpselt seda kõike näinud omaenda talumajapidamises ja me peame vaatama, et kuivõrd tõhusalt me saame kasutada neid erinevaid sordiseemneid ja kõik see, et mida me oleme juba tõestanud ja sellele peab peavad tugevnema meie arutelud ja rahvusvahelisel tasandil kõigis instantsides ühend, Ühendriigid ja rahvusvahelised firmad, kõik teevad kõik selleks, et kõneleja katkestatakse. härra Le Breton. suur tänu, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal Euroopa Patendiamet pidas äh, võimalikuks äh, taimi äh, patentida nagu tomatid ja brokoli ja seejärel, arvestades protesti, ta muutis seisukohta. ja kaks tuhat kaheksateist, kaheksateist detsember apellatsioonikoda öö, otsustas uuesti kahe tuhande viieteistkümnenda otsuse üle ja mina palun, et komisjon ja parlament avaldaksid protesti Patendiameti äh, suhtes ja me peame selgelt välja ütlema, et me oleme vastu sellele, et elusolendeid patenditatakse ja me peame vastu astuma võimsale lobile, me peame kaitsma tarbijaid, meie põllumajandustootjaid ja tõesti nende kaitse, see sõltub meist ja ma tuleksin teile meelde, et kuuekümne esimesest aastast on juba õiguslikult kai-, kaitstud erinevad sordid, äh, mis tulenevad äh, sordiaretusest ja see on tunduvalt austamisväärsem kui need patendid, mida Patendiamet välja annab sok szeretettel szeretném önöket először innen köszönteni és önökön keresztül aitäh, lubage mul esimest korda tervitada teid sellelt toolilt siin ning ning teie esindatavate, teie esindatavaid viitsadat miljonit eurooplast. järgmisena härra Aguilar, äh, proua Aguilar. suur tänu. ma äh, paluksin, et me et me räägiksime sellest ka, mis Hispaanias juhtus. Mm. nii, praegu me räägime bioloogiliste protsesside patenditavusest, mis nõrgendab just kõige väiksemaid ettevõtteid ja see Patendiameti viga ja tema apellatsioonikoda, koja otsus ei saa olla vabanduseks rahvusvahelistele suurtele kontsernidele, et öö, kahjustamaks seda, mis Euroopas toimub, toimib ja sellega ei saa kahjustada meie oma süsteemi, mis toimib meie äh, põllumajanduse kasuks ja mis täiesti selgelt ka toimib praegu. suur tänu, äh, kolleeg Haaseka, palun. suur tänu. elu maakeral ei kuulu mitte kellelegi, ei saa ka kellelegi kuuluda. ja see oleks väga imelik, kui saaks patentida äh, taimi või elusorganisme. aga niimoodi hakkab praegu juht-, juhtuma, et kas me siis saame patenti taotleda näiteks forellile, keda toidetakse teatud äh, konkreetsel moel aga see ei ole ju kellegi leiutis ega väljamõeldis. ja selline patendipoliitika tooks kaasa selle, et antaks moni-, monopol toiduainete tööstusele ja see äh, seaks väga paljudki ohtu, nii et kõik on ju tegelikult vastu sellele aga samas siiski Patendiamet soovib anda välja selliseid patente äh, toiduainete tööstuse ettevõtetele ja mida komisjon kavatseb nüüd teha selleks, et selline tegevus lõpeks. ja meie oleme seda meelt, et me peaksime et seoses sellega vaatame ümber ka põllumajandustoetused. sotsiaaldemokraatide fraktsioonist äh, Rapitšerno suur aitäh, lugupeetud president, volinik, ega mina äh, kogu südamest liitun nende kolleegidega, kes täna siin on sõna võtnud ning kes juba väljendasid oma pahameelt äh, seoses selle otsusega, mis Euroopa Patendiamet vastu võttis meie parlamendi seisukoht äh, patenditavuse osas taimede ja põhiliste bioloogiliste protsesside äh, osas on selge, selge juba aastast kaks tuhat viisteist, kui siin kojas tahaksin meil, teile meelde tuletada, äh, meelde tuletada, selge enamus oli taolise patentimise vastu. nõukogu on sedasama ütelnud, ka komisjon, nii et sellest tulenevalt ma ei usu, et siin võiks mingeidki kahtlusi olla meie poliitilise tahte osas, nimelt me ei taha, et mitte mingeid patente hakatakse väljastatama taimedele põhiste bioloogiliste protsesside tulemusel saavutatud äh, innovatsioonile. komisjon peab oma selge sõnaga välja ütlema, äh, seoses Euroopa Patendiameti äh, otsusega seeläbi tuleb toetada äh, bioloogiliste protsesside äh, alusel toim-, äh, innovatsiooni, kuid samuti toetame seeläbi Euroopa kodanikke. suur tänu, eh, äsja kolleeg Melchior Renew fraktsioonist. I 2014 havde vi ikke kun valg til Europa-Parlamentet i Danmark, Vi havde også en afstemning omkring... Suur aitäh! 2014 leidsid aset äh, parlamendivalimised äh, Euroopa Parlamendi ning äh, samuti toimus referendum Taanis, siis me liitusime Euroopa patendikonventsiooni osaliseks ning debatt jätkus selle üle, et me ei tohiks nõustuda nimelt patentidega elus taimedele, elus loodusele. ma arvan, et võib-olla me peaksime ennast veelgi selgemalt väljendama ja Maikal on näiteks metsikult kasvab, kasvav piprataim, mis on väga vastupanuvõimeline, aga keegi ei ole seda patent- ning selle patentimisega on tekkinud segadus see on oluline teema äh, nii äh, mm, äh, liikide arendajatele, kuid samuti ka demokraatiale. Wiener, kipišalüassoon. suur tänu, kolleeg Wiener, palun. austatud juhataja, tomatid ei ole mingid masinad ja brokoli ei ole mingi tehniline menetlus, seetõttu ei saa patenteerida elu, toiduaineid, mis on elu aluseks. lugesin äh, täieliku üllatusega Euroopa Patendiameti tõlgendust patendiõigusest. korduvalt on juba kõlanud siin, et tekkinud on tõsine oht, reaalne oht, et sordiaretajad ja põllumehed ei saagi järsku enam teatud sortidele juurdepääsu, ei saa neid kasutada, tekib monopol. seemnematerjali tootjate monopol kelle huvid on ainult kasumi maksimeerimine. ja seda tuleb takistada, sest see lihtsalt ei ole vastuvõetav. selge on minu jaoks see, et Euroopa Patendiamet ei arvesta siin üldist huvi ja üldist heaolu, vaid sisuliselt järgib oma finantshuvi. no kuulsin, mul oli väga huvitav äh, kuulda, kuidas härra Potšakovski Euroopa toona Euroopa Parlamendi liige võttis selgelt sõna patenteeritavuse vastu, aga praegu peaks ta selle, peaks ta toimima vastavalt ja astuma selgeid samme, et patenteeritavus keelata. kolleeg Tarabella, palun, Sotsiaaldemokraatide fraktsioon. proua president, proua volinik tegemist on millegi vastuvõetamatu ja ohtlikuga rahvusvahelised sort, noh, sordifirmadel, neil on, tekib monopol ja nad taki-, takistavad ka uuringuid ja tegemist ei ole mitte ainult eetilise, vaid ka moraalse äh, probleemiga ja märtsikuus eelmisel aastal väga paljud Euroopa äh, valitsused avaldasid oma toetust komisjoni avaldusele kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, kus räägiti just bioloogilistest protsessidest ja sellest, et nad peaks olema patenditavad ja äh, tooted, mis on põhiliselt bioloogilistest protsessidest pärit, nad peaksid olema juurdepääsetavad kõigile ja kõik need äh, liigid peaksid olema juurdepääsetavad kõigile meie põllumeestele. edasi, äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist kolleeg Aguilera suur tänu, suur tänu selle arutelu eest ja selle arutelu lõp-, lõpetuseks ma olen sama meelt kõigi eelkõnelejatega ja me nägime, et me kõik oleme tõesti ühel meelel siin ja komisjon ka kuulub sellesse konsensusisse sisse ja meie tahaksime omalt poolt paluda proua Pienkovskalt ja komisjonilt, et nad saadaksid välja jõulise poliitilise sõnumi ja väga selge poliitilise sõnumi komisjon ja parlament peavad ütlema, et on täiesti vastuvõetamatu, et patenditaks bioloogilistest protsessidest pärit äh, tooted ja me peame enne esimest oktoobrit selle avaldusega välja tulema ja sellepärast me esitasime ka selle suulise küsimuse ja seetõttu on meil vaja ka seda resolutsiooni. tegemist on väga delikaatse teemaga, mis näitab seda, et me peame tõesti jõuliselt tegutsema ja jõulise sõnumi Patendiametile saatma. ja me peame kaitsma Euroopa Liidu kodanike huvisid ja meie parlamendi seisukoht nende patentide osas on täiesti selge ja ma loodan, et komisjon saab olema asjade kõrgusel. sellega me oleme me lõpetanud sõnavõtud ja nüüd hakkab vaba mikrofoni voor ja kolm sõnavõtusoovi on ja kõigepealt Äh, proua Šoidrova, palun. kolegové, já jsem si se zájmem vyslechla stanovisko paní komisařky ja za to děkuji a. suur aitäh, head kolleegid, kuulasin komisjoni sõnavõttu suure huviga, aitäh selle eest. tunnen head meelt selle üle, et tundub, et kõik oleme nõus. patenditavust ei peaks laiendama taimedele, loomadele, see oleks täiesti mõttetu. aga tundub, et meil on tekkinud konflikt Euroopa Patendiametiga tundub, et nemad on tööstuse lobi ohvriks langenud. ma hindan seda, et komisjon oma positsiooni ütles selgelt välja, samuti nõukogu on seda teinud. nõukogu nõustus äh, suuresti sellega, mis siin öeldud. liikmesriigid peavad aitama äh, meie tahet läbi suruda sellepärast et liikmesriikidel on ka patendiametis enamus ja seega toetan suuresti algatusega jätkamist ning seda, et, et teeksime edasi ka koostööd parlamendi, komisjoni ja liikmesriikidega. ma loodan, et kui me seda teeme, siis suudame äh, sellele mõttetusele lõpu teha. Äh, aitäh ning nüüd härra Valas austatud president, on täiesti naeruväärne, et Euroopa Patendiamet arvab, et saab looduslikele taimedele välja anda patente. meil on tomati ja brokoli sorte, mida siis are-, mida hakatakse patenteerima lihtsalt, et tulu saada. see on täiesti jabur. juba praegu mõjutavad hargmaised ettevõtted meie elu negatiivselt ning oleks hullumeelsus lasta neil omandada monopol ka loodusele mis survestaks põllumehi ja sisuliselt aitaks neil kontrolli alla võtta kõik meie elu aspektid. juba praegu toimub see tegelikult GMO-dega ning sedagi ei tohiks sallida. me peaksime nõudma, et Euroopa Patendiamet järgiks Euroopa patendikonventsiooni, mis välistab looduse patenteeritavuse. looduse patenteerimine on mõeldamatu. see on hullumeelsus. suur tänu ja viimane sõnavõtja, Herbert Tohman. aitäh, härra juhataja, et sõna andsite. ma usun, et Euroopas äh, leiame me mõnikord, et äh, taimekasvataja, taimekasvatus on üksnes suurte firmade valdkond, tegelikult nii ei ole, meil on väga palju väikeettevõtjaid, kes sellega tegelevad, taimekasvatuse sordiaretusega ning just neil on vaja vaba juurdepääsu seemnematerjalile ning see peab eh, jääma neile juurdepääsetavaks, see geneetiline materjal sordiaretuse jaoks, seetõttu on väga tähtis, et me seda silmas peame ning eh, taimede patenteeritavusele selge tõkke ette panete. mul on hea meel, et me kõik tundume ühel nõul olevat kõigist fraktsioonidest ning me peaksime astuma kõik vajalikud sammud selleks, et elu ja taimed ei oleks patenteeritavad, kui nad on tavapäraselt aretatud. aga muid asju me siin praegu ei arutagi, aitäh! sellega on meie arutelu lõppenud ja komisjoni poolt saab proua Pjankovska sõna. suur aitäh nende märkuste eest, ma tunnen head meelt, et me oleme samal seisukohal ja suur üksmeel valitseb. algusest peale on olnud täiesti selge, et komisjon ja komisjoni poliitiline sõnum on järgmine. taimed, mis saavutatakse mm, loomulike bioloogiliste protsesside tulemusena, neid ei tohiks patentida me üritame alustada nüüd äh, läbirääkimisi ka Euroopa Patendiametiga, äh, oleme kindlasti väga aktiivseks selleks, et tagada esmalt õiguslik kindlus, sellepärast et me teame, kuivõrd see mõjutab erinevaid osapooli sektoris. ja teiseks äh, muidugi tahame ka Euroopa taimearetussektori huve kaitsta, kuid tahame ka täie terve mõistuse jälle jalule seada, nii et aitäh, et äh, meid toetate, see annab meile jõudu edasiseks. suur tänu. sellega on arutelu lõppenud ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. ja äh, see puudutab siis olukorda Hongkongis. ja enne kui me alustame, alustame seda arutelu, et siis ma paluksin, et te paneksite endale kõrvaklapid, et te kuuleksite mind. et nüüd me kasutame uut süsteemi. et sõnavõtjate nimekiri, et nüüd te saate elektrooniliselt oma sinise kaardi küsimused esitada. ja mis Äh, puudutab seda uut süsteemi, siis kõik on selle kohta informatsiooni elektro- e, äh, emailitse kätte saanud ja kui te soovite äh, esitada küsimuse, sinise kaardi küsimuse ja kui te soovite sõna võtta, siis te saate elektrooniliselt oma soovist teada anda ja selleks peab, peavad teil hääletuskaardid kaasas. nii et muidugi nüüd äh, üleminekuperioodil on võimalik ka kätt tõstes teada anda sellest, et te soovite sõna, aga me tõesti sooviksime, et me saaksime äh, tõhusamaks muuta oma süsteemi, et me saaksime seda elektroonilist süsteemi kasutada. ja nüüd äh, selles arutelus me kasutame seda elektrooniliste süsteemi, et see, kes soovivad sõna ja kes, kellel on sinise kaardi küsimus, kasutage oma hääletuskaarti ja andke teada sellest elektrooniliselt ja kõigepealt on sõna komisjoni nimel proua Bienkovskal ja kes välispoliitika kõrge esindaja nimel sõna võtab. Uh, uh, suur aitäh tahaksin anda esmase ülevaate Hongkongi olukorrast äh, kõrge esindaja Mogherini poolt. Hongkongi inimesed on kasutanud oma põhiõigust rahumeelselt meelt avaldada oma autonoomia nimel ning sõnavabaduse nimel ning kokkutulekuvabaduse nimel. läbi suve oleme kutsunud üles kõiki osapooli vägivallast loobuma ning äh, olukorda rahustama Eh, siin on eh, see, kas eh, väljaandmisseaduse tagasivõtmine õige samm. massilised meeleavaldused on aga näidanud, et rahvas on kindlameelne. üks koma seitse miljonit inimest on tänavatele tulnud. see juhtus kaheksateistkümnendal augustil sellel aastal olukord on aga halvemaks muutunud, on vägivalda olnud, vägivaldset meeleavaldamist samuti on teada antud liigsest jõu kasutamisest, pommide kasutamisest ning vandalismist. kõik selline vägivald on vastuvõetamatu ning eh, see tuleb hukka mõista. sellest hoolimata aga suures osas on meeleavaldused rahumeelsed olnud ning eh, Hongkongi rahvas toetab neid. Euroopa Liit on pidevalt toetanud eh, põhimõtet, mille kohaselt ühes riigis peab olema üks süsteem see põhimõte äh, on miski, mille äh, on heaks kiitnud ka Hiina rahvakongress äh, kaheksakümnendatel aastal. Hongkongi põhiõigusi ja vabadusi tuleb austada, see põhimõte on väga oluline, kuid lisaks veel ka ettevõtlusele sellepärast et tegemist on olulise transpordikeskusega ning ettevõtluskeskusega. Hongkong peab saama mängida oma strateegilist äh, rolli majandusmaailmas. me peame suutma tagada Hongkongi rahva äh, kõrge autonoomia ning nende põhiõigustest kinnipidamise. see tähendab Hongkongi äh, rikkust, kuid samuti Hiina enda heaolu. tuleb tagada kohtusüsteemi sõltumatus ja see on hädavajalik Hongkongi arenguks ning Hongkongi elanike igapäevaeluks. ja siin peab Hiina kinni pidama oma rahvusvahelistest lubadusest. kaheksateistkümnendal juulil Euroopa Parlament arutas olukorda kiireloomulise arutelu raames ning kiitis heaks resolutsiooni. vahepeal Euroopa välisteenistus on äh, välja tulnud kolme avaldusega, seitsmenda augustil kõrge esindaja äh, äh, tuli välja avaldusega, mille hi-, kiitsid heaks kõik liikmesriigid, kus ta lükkas kõrvale vägivalla kasutamise ning kutsus üles kõiki, kõikehõlmava dialoogi alustamisele. kõrge esindaja arut-, on arutanud seda olukorda suve jooksul mitme välispartneriga ning äh, Äh, Kanada välisministriga tehti ka ühisavaldus. Hongkongi arutati samuti Helsingis äh, augusti lõpus Euroopa Liidu välisministri mitteametlikul äh, kohtumisel. neljandal septembril anti teada, et väljaandmise seadus võetakse tagasi. see loodetavasti tekitab tingimused äh, rahumeelseteks aruteludeks, ometigi olukord on endiselt väga pingeline. me näeme, et äh, vägivald võib jälle lõkkele puhkeda, kõik osapooled peaksid aga äh, pi-, vägivalla kasutamisest loobuma ning keskenduma konstruktiivse dialoogi pidamisele. kõigepealt on vaja äh, usaldus jälle jalule seada ning teiseks me näeme, et kannatada on saanud ka ettevõtlusõhkkond ning investeerimisvõimalused. meil on ühised huvid siin, me tahame, et olukord areneks positiivselt, muuhulgas äh, ka läbi laiapõhjalise dialoogi kõikide osapoolteks selleks, et leida püsiv ning rahumine lahendus, aitäh. suur tänu kõigepealt on sõna proua Šoidroval äh, Rahvapartei nimel také za zařazení tohoto bodu, protože jak řekla paní komisařka. aitäh selle küsimuse päevakorda võtmise eest, sest nagu proua volinik just ütles, on olukord Hongkongis keeruline. ja probleemid on endiselt üleval. kui ma nägin pilte tuhandetest inimestest tänaval, kes marssisid vabaduse kaitseks tuli mulle meelde see, mis kolmkümmend aastat tagasi toimus Kesk- ja Ida-Euroopas. aga meil kaotati selle tulemusena diktatuur, ent praegu vastupidiselt Hiina üritab taastada diktatuuri teatud nüansse. ning samuti on siin olulised kristlikud väärtused meeleavaldajad laulsid halleluujat ja üritasid äh, vältida vägivalda ning me peaksime neid toetama, sest need on inimesed, kes ei karda kaitsta oma poliitilisi ja inimõigusi. see olukord kestab juba mitu kuud ning äh, lõpuks on saavutatud äh, selle vastuolulise seaduseelnõu tagasivõtmine vastuseis sellele seadusele ei oleks nii suur, kui meil ei oleks kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juhtumit, milles Hiina politsei viis raamatukaupmeest röövis, kes avaldasid äh, raamatuid, mida Mandri-Hiinas kritiseeriti. nii et see protest jätkub ja väga hea oleks, kui Euroopa Parlament saadaks selge sõnumi, et Hiina peab arvestama sellega, et inimõigused on oluline eeltingimus majanduslikuks koostööks. aitäh! kolleeg Maria Arena sotsiaaldemokraatide nimel, palun. Euh, suur tänu, proua president, et oh, Hongkongis olukord eile ja seda vaata, vaatamata sellele ah, äh, äh, avaldatakse arvamust väljaandmise seaduse vastu, aga me peame välja äh, meelde tuletama selle, et tegelikult on viis nõudmist. miljonid inimesed, kes on tänavatele tulnud, arvestavad meie toetusega, Euroopa toetusega. põhivabadused, nii nagu meeleavaldus, arvamusavalduse, kohtuvõimu sõltumatus, need kujutavad endast põhiõigusi ja garantiisid ja äh, Hiina ametivõimude tegevus meeleavaldajate vastu on täiesti äh, ebaproportsionaalne ja sellega rikutakse rahvusvahelise, rahvusvahelist õigust ja põhiõigusi. ja me ei saa ainult pealt vaadata, Euroopa Liit on alati õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi kaitsnud ja seda rahumeelselt, aga tundub, et mõningad Euroopa Liidu liikmesriigid on tehnoloogilist ähm, tehnikat, äh, vahendeid müünud äh, selleks, et meeleavaldusi maha suruda. ja ma kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta resolutsioonis me palusime, et loodaks kontrollimehhanisme, mis puudutab eksporti Hiinasse, vältimaks seda, et Euroopa Liidu tehnikat ja tehnoloogiat ei saaks kasutada inimõiguste vastu. nüüd, kuhu me oleme kaks kuud hiljem jõudnud? viimased kuulamised Euroopa Parlamendis on näinud, näidanud seda, et, et et meeleavaldajad enam ei karda oma vabaduse pärast, vaid nüüd nad kardavad juba oma elu pärast. suur tänu, järgmine on kolleeg Vautmans Renew fraktsioonist. Micro, sorry, your microphone, it's not on. No it's on, I okay. think. mevrouw de voorzitter, mevrouw de commissaris, vijftien weken, zo lang. austatud volinik, austatud juhataja, viisteist nädalat on juba toimunud meeleavaldused Hongkongis. miljonid on neist osa võtnud, miljonid meeleavaldajad on rahumeelselt meelt avaldanud ning nõudnud äh, rohkem demokraatiat, nõudnud austust oma poliitilistele õigustele. kolleegid on sellele juba tähelepanu juhtinud. ja millega neile vastatakse? vastatakse neile repressioonidega. vastatakse neile pisargaasiga. nagu öeldud toimub äh, täiesti meelevaldne politseivägivald, repressioonid, inimesi vahistatakse. me peame midagi tegema. paljud on seda öelnud, et tuleb kaitsta üks riik, kaks süsteemi põhimõtet. on väga hea, et see seaduseelnõu tagasi võeti, aga meeleavaldajad nõuavad enamat Hongkong ei tohi libiseda ebademokraatia teele, me peame Pekingile ütlema, et siseküsimused ei ole enam siseküsimused, kui tallatakse jalge alla üle, üleüldised inimõigused ning seetõttu konkreetne küsimus proua volinikule, kuida-, me peaksime Hiinaga alustama dialoogi, et selleks, et see protsess toimuks edasi rahumeelselt ning äh, lisaks tuleks läbi viia sõltumatu uurimine toimunud vägivallajuhtumite osas politsei poolt. meeleavaldajad peavad saama rahu, rahumeelselt meelt avaldada ja nad ei pea oma elu pärast kartma. nüüd kolleeg Bütikofer äh, Roheliste fraktsioonist. President, commissioner, colleagues, two weeks ago I visited Hong Kong and I talked austatud juhataja, kolleegid, käisin kaks nädalat tagasi Hongkongis, rääkisin inimestega paljudelt elualadelt ning pöördun Hongkongist tagasi, olles veel rohkem veendunud kui varem, et meie parlament tegi õigesti, kui me kevadel ütlesime, et meie toetame Hongkongi rahvast. liikumine demokraatia ja vabaduse toetuseks Hongkongis kestab ning väärib endiselt meie solidaarsust. üks riik, kaks süsteemi põhimõtet ei tohi õõnestada Pekingi sekkumine ega mingid eh, erakorralised seadused. ei jätku praegu sellest, et väljaandmisseaduse eelnõu väl-, tagasi võetakse, inimesed soovivad rohkem muutusi. eelkõige soovitakse sõltumatut uurimist vägivallajuhtumite osas, eriti politsei poolt toime pandud vägivallajuhtumite osas. ning soovitakse ka üldist valimisõigust. üldine valimisõigus on asi, mida on lubatud kakskümmend kaks aastat tagasi põhiseaduses aga siiani ei ole seda lubadust täidetud. Peking peab selle lubaduse täitma. meie rohelistena toetame võitlust üleüldise valimisõiguse eest Hongkongis, demokraatia peab lõpuks võidule pääsema, aitäh. aitäh. järgmisena saab sõna härra Rivier proua president, Euroopa Liit ja meie parlament on väga aktiivsed olnud äh, selleks, et demokraatiat kaitsta Hiinas ja mõistnud hukka vägivalla igal pool Euroopas, et Hiinas, aga Euroopas peaks täpselt samamoodi olema. Briti, Briti kodanikud, kes soovivad äh, lahkuda Euroopa Liidus, Itaalias äh, itaallased on soovinud uuesti valimiskastide juurde tulla, aga autokraatia parlament on seda takistanud ja on ette kirjutatud sellised tekstid ja inimesed on tulnud tänavatele avaldamaks meelt näiteks Prantsusmaal pe pensionireformi äh, vastu ja kui kui me jätkame äh, sellel teel, siis tõesti demokraat, see tähendab see demokraatia surma. kolleeg Anna Fotiga um,. We stand by people of Hong Kong, it is uh.... me toetame Hongkongi rahvast, nende, tema, tema püüdlustes, see on olnud Euroopa Parlamendi seisukoht juba meeleavalduste algusest saadik ning äh, sellest ajast juba, kui rööviti need raamatukaupmehed. Hongkongi rahvas on võitnud esimese lahingu. väljaandmise seaduseelnõu on tagasi võetud, ent nüüd peaksid kõik osapooled järgima tuhat üheksasada kaheksakümmend neli deklaratsiooni ning Peking konkreetselt peaks loobuma püüdlustest korraldada mingeid provokatsioone nagu ma ütlesin, me toetame jätkuvalt Hongkongi rahvast. aitäh. järgmisena saab sõna proua Villanueva. suur tänu. viisteist nädalavahetust tagasi algasid ulatuslikud meeleavaldused Hongkongis ja nüüd me oleme näinud, kuidas asjad, asjaolud on arenenud ja jätkuvalt näeme me vägivalda politsei poolt, politsei, kes on kasutanud veekahureid meeleavaldajate vastu. me peame selgelt välja ütlema selle, et me toetame õigust meelt avaldada, see on äh, kogu maailma inimeste üks põhiõigusi ja muidugi ka Hongkongi inimeste põhiõigus. ja me nõuame, et viidaks läbi juurdlus politsei tegevuse üle ja et tagatakse õigus rahumeelsele meeleavaldusele. ja seetõttu me soovime selgelt äh, seda, et komisjon ja parlament selgelt räägiksid õigusriigi põhimõtete kahjustamisest ja tundub, et liikmesriikidel ei ole Hiinaga kaubanduslepete allakirjutamisel mitte mingisuguseid probleeme, aga meil peab olema praegu strateegiline äh, kava, strateegiline plaan, mis puudutab meie suhteid Hiinaga. me peame alustama äh, dialoogi, me soovime, et komisjon ja Hiina alustaksid dialoogi ja äh, tagaksid inimõiguste kaitse. aitäh, järgmisena saab sõna härra Tennant. mikrofon palun, lülitage palun mikrofon sisse yes.. palju parem, aitäh, proua president. me kas usume demokraatiasse ja vabadusse või ei tee seda. kui me ei usu, siis ei ole mõtet seda arutelu pidada. kui me usume, siis on siin tegemist põhimõttega, mis on riigiülene, ka Euroopa-ülene, mis on üleüldine. vägivald riigi vastu meeleavalda-, riigi poolt meeleavaldajate vastu on lubamatu. vägivald meeleavaldajate poolt ei ole samuti asi, mida tuleks soosida. aga asi sisuliselt on väga lihtne. kes peaks otsustama, kuidas valitsetakse Äh, Hongkongis. unustagem see üheksakümne üheksa aastane rent ära, unustagem ära need vanad poliitilised tavad, vastus peab olema, et Hongkongi rahval peab olema sama enesemääramisõigus nagu igal teisel inimesel maailmas. suur tänu, järgmisena saab sõna äh, kolleeg Santos sotsiaaldemokraatide poolt. suur tänu, proua president Eh, täna ja viimaste kuude jooksul me oleme näinud rahumeelseid meeleavaldusi Hongkongi tänavatel. Eh, võideldakse sõnavabaduse eh, eest, demokraat, demokraatlike õiguste eest ja Euroopa Liit ei saa jääda ükskõikseks. meil on vaja tegutseda selgelt ja sirgjooneliselt just Hiina ametivõimude suhtes selleks, et et äh, olukord ei väljuks kontrolli alt. Euroopa Liit peab kasutama selleks kõiki neid vahendeid, mis on tema käsutuses selleks, et traagiliste tagajärgedega äh, vägivalda äh, vältida ja vältida seda, et ebaproportsionaalselt jõudu kasutatakse. meil on vaja leida rahumeelne lahendus sellele konfliktile. ja Äh, Hongkongi inimesed ise on rõhutanud, et tegemist on äh, rahumeelsete meeleavaldustega. me peame kohaldama tõesti selgeid meetmeid selleks, et tagada põhiõiguste kaitse ja demokraatlike õiguste kaitse äh, Hongkongis. suur tänu ja nüüd kolleeg Getarinju fraktsiooni nimel. suur tänu, proua president, proua volinik, kallid kolleegid julgus, sihikindlus ja lõputu võitlus äh, vabaduste eest, see, need on need põhiküsimused, et Hiina ametivõimud ei julgenud korrata seda, mis Tiananmenis aset leidis. me peame aplodeerima Hongkongi meeleavaldajatele ja tundma rõõmu nende või, võidu, võidu üle sellepärast et see võitlus inimõiguste eest toob ka, on kasuks võitlusele kogu maailmas. me peame toetama äh, võitlust vabaduste eest Hiinas ja Hiina on selle sajandi suur majandusvõim ja Hiina ametivõimud ei saa endale lubada lihtsalt Euroopat ära kasutada nii, nagu nad soovivad ja meie Euroopa Parlamendi saadikutena, meie koda on ainukene institutsioon maailmas, mis on piisavalt tugev ja sõltumatu ja tugev just inimõiguste kaitsel, selleks et seista vastu režiimile, mis on muutunud kõige suuremaks, kaasaegsemaks ja öö, äh, tugevamaks diktatuuriks ja me saame seda teha ja meil on varsti võimalus seda ka välja näidata ja ma tuletan teile meelde ja ma kutsun kõiki fraktsioone üles, et me annaksime Sahharovi auhinna äh,, Sahharovi äh, au, auhinna Hiina äh, opositsiooni esindajale, uiguuri rahva esindajale. suur tänu suur tänu Roheliste fraktsiooni nimel kolleeg Rauet. austatud president, head kolleegid. meie riik vanal imperialismi ajal deklareeris, et meie seisame vabaduse eest, aga kelle vabaduse eest siis seisti ja, ja kuhu me oleme jõudnud? eile meeleavaldajad Briti lippudega avaldasid meelt Hongkongi konsulaadi, Hongkongis Briti konsulaadi ees, sest brittidel on endiselt kohustus kaitsta Hongkongi õigusi. Neid õigusi, mis anti ühisdeklaratsiooniga tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandal aastal. hiljutine vastus Ühendkuningriigi inimõiguste saadiku poolt on liiga nõrk üksnes väljaandmisseaduse eelnõu tagasivõtmine ei ole lahendus. kui britid ise ei astu vastu Hiina repressioonidele, siis peaksime meie Euroopa Liidus seda tegema. olgem meie need, kes seisavad inimõiguste eest üle piiride ning üleüldise valimisõiguse tagamise eest Hongkongis. olgem meie need, kes tõesti seisavad vabaduse eest ning mitte läbi selle, et me üritame rajada mingit impeeriumi, vaid läbi selle, et me seisame impeeriumi sekkumisele vastu. aitäh! järgmisena saab sõna Anna Bonfrisco. suur aitäh! Euroopa Liidu äh, aluslepingud äh, kõike kinnitavad demokraatia ja õigusriigi rikkumatust. me aga näeme, kuidas äh, Hiina käitub Äh, muuhulgas ka ÜRO-s, et ta vähendab isikute äh, individuaalseid õigusi ning äh, surub alla riigina ka erinevate territooriumide õigusi ning õiguse autonoomiale tegemist on äh, Hongkongis väikese osaga meeleavaldajatest, kes on vägivaldsed, kes äh, tekitavad äh, kaost ning kes ähvardavad olukorda. ning sellised sammud muidugi on demokraatia vastased, aga Hongkongi politseinik võimude sammud Hiina võimude kontrolli all on aga täiesti ebainimlikud. me kõik peaksime Äh, selgelt sellele vastu seisma ja tulema välja Euroopa Liidu nimel poliitilise avaldusega, me peaksime Hongkongi eristaatust toetama ning äh, samuti arvestama sellega, mis toimub praegu meie tulevastes suhetes Hiinaga, seda inimõiguste äh, austamise nimel. kolleeg Kolakušitš. minu sooviks on, et selles parlamendis siin me räägiksime inimõigustest, õigusriigist. aga ma kutsuksin teid kõiki üles mõtlema õigusriigi põhimõtete peale, mida ei järgida Horvaatias. üheksakümmend üheksa protsenti kodanikest leiab selles riigis, et öö, on palju korruptsioonijuhtumeid, seitsekümmend kuus protsenti äh, inimestest leiab, et nende õigusi ei kaitse piisavalt nende kohtuvõime. ja liitumine Euroopa Liiduga, see ei oleks piisav. ma olen olnud äh, Horvaatia, äh, ei olnud piisav, ma olen olnud kohtunik Horvaatias ja ma võin kinnitada seda, et Horvaatia ühiskond on vägagi korrumpeerunud ja meie peaksime omalt poolt tegema kõik, mis me saame. ja et kõik institutsioonid peaksid kaasa aitama äh, õigusriigiga seonduvate probleemide lahendamisele Euroopa Liidus ja siis alles rääkima kolmandatest riikidest, aitäh! suur tänu, järgmisena Äh, proua Jill. Hongkongi rahvas on tulnud tänavale selleks, et rahumeelselt äh, kasutada oma õigust meelt avaldada ning äh, reageeritud on vägivallaga, pisargaasiga, paljud on saanud viga ja on vahistatud. Nende ainus kuritegu on see, et nad seisavad inimõiguste eest, nad esindavad samu väärtusi, millest lähtume meie ning nad riskivad oma eluga, oma teenistusega komisjon ja välisteenistus peaksid kaaluma kõiki nende käsutuses olevaid võimalusi selleks, et toetada Hongkongi rahvast. me vaatame teie poole loetusega, lootusega, et te toetaksite nende üldist äh, valimisõigust. me peaksime mõtlema ka meie käsutuses olevatele vahenditele, näiteks äh, Hongkongi eriõiguste äravõtmine ka kolmanda riigina, kui Hiina rakendab agressiivseid meetmeid meeleavaldajate vastu meenutaksin Hongkongi ja Hiina valitsustele nende kohustust järgida üks riik, kaks süsteemi põhimõtet, mille hulka kuulub ka Hongkongi kodaniku ja poliitiliste õiguste järgimine, mida toetati territooriumi üle, üle andes üheksakümne seitsmendal aastal. ka Euroopa Liidul on siin vastutus Hongkongi rahva ees, me peame tegutsema, et neid kaitsta ning äh, tagama neile võimaluse reisida Euroopasse välja, kui neid jätkuvalt Hiina sihikule võtab. Äh, Berg. kolleeg Berg. austatud president, me räägime praegu olukorrast Hongkongist. usun, et oleme kõik ühel nõus selles, et üks riik, kaks süsteemi on põhimõte, mida me järgime. avaldus, mille tegid kõrge esindaja ja Kanada välisminister, on asi, mida me kõik toetame kui, kui Hongkongi võimud ka soovisid, et järgitaks põhiseadust ja rahumeelselt need vaidlused lahendataks. nõudmised, et toimuks sõltumatu vägivallajuhtumite uurimine politsei poolt nii nagu selle on välja pakkunud Ühendkuningriik, on üks võimalus edasi minna. ent silmas tuleb pidada ka seda, et Hiina valitsus Hiina, Hiinale ei tohiks liigselt sisse sõita, vaid me peaksime üritama tekitada olukorra, kus on võimalik nendega edasi suhelda Hongkongi teemal. strateegiline diplomaatia peaks olema niisugune, et me ei suru hiinlasi olukorda, kus kus nad oma reputatsiooni kaotavad ja mida nad seega üritaksid vältida ja siis võiks tekkida hoopis suurem vastasseis ja lõpuks viia olukorrani, mis, mis juhtus Tiananmeni väljakul. sotsiaaldemokraatide fraktsioonist kolleeg Pitsula. suur tänu, proua president. juba sada päeva on kestnud Hongkongi kriis et tegemist on põhimõtteliselt ähm, kahe riigisüsteemiga ja vastuoluline seaduseelnõu on väl-, tagasi võetud, mis puudutab see äh, siis väljaandmise seadus ja ka jätkuvad meeleavaldused äh, tänavatel. inimesed soovivad rohkem demokraatlikke vabadusi, nad soovivad äh, seda, et vabastataks arreteeritud just meeleavaldajad ja me oleme näinud vägivalda Hongkongi tänavatel ja Hongkongi seadusandjad peavad järgima õigusriigi reegleid ja Hiina peab järgima inimõigusi vastavalt nendele kohustustele, mis ta on endale ÜRO raames võtnud seega me peame praegu leidma võimaluse, kuidas lõpetada vägivalda tänavatel ja me peame kaasama kõik osapooled ja ainult niimoodi suudame me lahendada selle olukorra. suur tänu. kas teil on sinise kaardi küsimus või äh, soovite sõna vaba mikrofoni voorus? Äh, küsimus eelmisele sõnavõtjale sinise kaardi küsimus, jah? et äh, kolleeg Pitsula, kas te nõustute vastama? palun, äh, nüüd on teil kolmkümmend sekundit teie kasutuses. Hvala lijepa. Kolega, kolega Picula je zgrovito ste opisali trenutnu situaciju u Hong Kongu i malo ste dali taj povijesni osvrt kako je... Suur tänu, härra Picula, te kirjeldasite traagilist olukorda äh, Hongkongis ja rääkisid äh, õigusriigi küsimustest, mis on väga öö, äh, tähtsad, aga Hiina on järjest suurem Euroopa Liidu kaubanduspartner ja järjest rohkem on Hiina investeeringuid Euroopas ja ka Horvaatias ja kuidas te näete Euroopa Liidu ja Hiina suhete tulevikku, arvestades kõiki neid probleeme, äh, millest te just rääkisite, ma loodan, et te saate kiirelt vastata minu küsimusele ma loodan, et me kõik koos vastame siin parlamendis äh, sellele küsimusele, et kuidas me saaksime leida lahenduse öö, äh, nendele küsimustele, mis puudutavad äh, meie suhteid Hiinaga. ja täiesti selge on, et Hiina ei järgi õigusriigi põhimõtteid ja muidugi et ühelt poolt kasulikud suhted, aga teiselt poolt eh, inimõigused ja need väärtused, mida me soovime kaitsta. nii et me peaksime katsuma avaldada survet Hiinale selleks, et eh, õigusriigi põhimõtteid järgitaks. nii et me peame lihtsalt panema paika omapoolsed priori-, poliitilised prioriteedid. suur tänu ja sellega on nüüd eh, sõnavõtt sõnavõtud lõppenud ja läheme vaba mikrofoni vooru juurde ja viis inimest on soovinud sõna, kolm nendest elektrooniliselt, võib-olla ka rohkem oleks olnud elektrooniliselt oma sooviavalduse esitanuid, kui oleks hääletuskaart kaasas olnud ja seega ma palun tulevikus, et teil oleks hääletuskaardid kaasas ja ma kutsuksin üles kolleege kasutama seda võimalust, et me näeksime, kuidas see süsteem toimib. esimesena saab sõna härra Boltšak. Äh, mina olin üks neist, kes palus sõna elektrooniliselt. ma leian, et me peame toetama rahumeelseid meeleavaldusi Hongkongis. Sa-, need sada päeva on raputanud kogu Hongkongi ning ka meie usaldust dialoogi osapoolte vahel ning samuti äh, võimalust leida lahendust. protestijad võitlevad äh, õiguse eest autonoomiale ja kogunemis- vabadusele, seda, see on ette nähtud Hongkongi põhiseaduses. tunnen head meelt selle üle, et väljaandmisseadus on tagasi võetud. aga ma usun, et meie kohustuseks on toetada meeleavaldajaid. vägivald on ohtlik ja ma arvan, me peame toetama ikkagi inimõigusi siin, isegi kui sellel on oma hind me peame inimõiguste küsimuse tõstatama, aga kui meie enda delegatsioonid Hiinasse lähevad, kes teine seda siis teeb? ärgem äh, müügem inimõigusi ettevõtluse nimel maha. järgmisena saab sõna kolleeg Vood. British... koos teiste Briti sotsialistide, demokraatidega, äh, laboristide liikmed ning äh, demokraatiaaktivistidena no, kirjutasin alla avatud kirjale ja avaldan sellega solidaarsust meeleavaldajatele Hongkongis. me toetame Hong-, Hongkongi inimeste eh, võitlust eh, rünnakute vast-, vastu, mis on suunatud nende demokraatlike õiguste vastu. me Äh, peame nõudma viite asja repressioonide lõppu, tõsiseid meetmeid selleks, et politseiriigile lõpp teha, demokraatiat, muuhulgas äh, valitsust, mis valitakse üldvalimistel. me kutsume üles äh, ametiühingute organisatsioone kogu maailmas korraldama Hongkongi elanike toetamist, samuti oleme pöördunud äh, üliõpilasorganisatsioonide poole ning soovinud, et neid ka näidatakse, samuti Käti Pacific Airlines äh, ning nende ametiühingu li liider ning Jeremy Tan, kes on linnanõukogus, äh, nende poole oleme pöördunud selleks, et toetada kõikide äh, töötajate õigusi, muuhulgas ka rändajate, äh, sisserändajate õigusi Ameerika Ühendriikidesse ning mujale. Nende õed ja vennad on endiselt raskustes Hongkongis aitäh, järgmisena härra Palas. ma leian, et see arutelu on tasakaalust väljas, kõik meeleavaldused ei ole olnud rahumeelsed liidritel on otsesed suhted paremäärmuslastega ning väga palju on olnud valeinfot. Ameerika Ühendriigid on saatnud miljoneid dollareid ning see on ohtu seadnud kogu demokraatia kodanikuühiskonna rühmad, rühmitused on sellega seotud isegi protestijate liider kohtus Hongkongis äh, Ameerika Ühendriikide diplomaadiga. muidugi paljude noorte mured on põhjendatud. Äh, kehvad töötingimused, tõusvad äh, üürihinnad, oligarhide domineerimine ning äh, kuid Euroopa Liit ei tohi sekkuda sellisel viisil Hiina asjadesse, me ei tohiks siin äh, ähm, halvaks teenäiteks olla. suur tänu. jah, eh, muchísimas, muchísimas gracias, presidenta. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo. suur tänu ma olen äh, igati sama meelt sellega, mis siiani on öeldud ja mis puudutab inimõiguste olukorda Hongkongis. ja mida me arvame Hiina-poolsest käitumisest. aga mõned nädalad tagasi proua Mogherini oli Kuubal sellepärast, et aga mida me, mis Kuubal aset leidis, väga verised repressioonid ja kui proua Mogherini oli Kuubal, siis ta rääkis sellest, kuivõrd tähtis on ehitada sild Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika vahel ja tegelikult tähendab see seda, et toetatakse tõesti diktatuuri, kes jälle omakorda to-, toetab Nicaraguat, Venezuelat ja et destabiliseeritakse seda, seda regiooni kui sellist, nii et me peaksime olema sidusamad oma käitumisel suur aitäh, mina mõistan hukka igasuguse vägivalla kõikjal äh, kõikidel kontinentidel, kõikide võimude poolt. aga pean ütlema, et siiski siin arutelus on midagi väga selektiivset ja tõepoolest ja see, kuidas ka seda küsimust kaetakse Euroopas, seda küsimust käsitletakse väga lihtsustatult, ühest küljest autoritaarne Hiina, teisalt äh, vabaduse ja demokraatia nimel meelt avaldavad inimesed, asjad ei ole kunagi nii lihtsad. on palju tõendeid äh, ka välisest sekkumisest, äh, palju meelepaha Hongkongist no, on põhjendatud sellest, et eh, elu eh, maksab liiga palju, üürihinnad on väga kõrged, aga me peame leidma eh, õige koha, kus me saame hukka mõista politsei liigse tegutsemise, näiteks Prantsusmaal me näeme, kuidas politsei on maha surunud inimesi, sajad inimesed on viga saanud, keegi ei ütle mitte midagi selle kohta Hispaanias on poliitvange ja ka mõned meie kolleegid äh, me ei räägi ka sellest mitte midagi. me toetame aga äh, vägivalla uurimist Hongkongis, ma kutsun teid üles sedasama tegema Prantsusmaal ja Hispaanias ja kõikides teistes riikides, kus talutakse demokraatlikud õigused jalge alla. suur aitäh ja nüüd äh, volinik Pienkovska, palun suur aitäh, aitäh nende sõnavõttude eest. ja ma mõistan teie tundeid, saan aru teie lähenemisest seoses sellega, mis Hongkongis toimub. ma tahaksin tänada teid, et, et see teema on endiselt teil päevakorras kõrgel kohal. ma tahaksin meelde tuletada et Euroopa Liit toetab äh, rahvusvahelise õiguse kehtestamist ning seda, et kõik poliitilised osapooled peavad kokkuleppele jõudma nii Pekingis kui Hongkongis. varasemad arvamuste vahetused ka juulis näitasid, et Euroopa Liit on stabiilsust tugevalt toetanud Hongkongis ning meie jaoks on tähtis ka Hongkongi heaolu. kõige olulisemad on siin ikkagi põhiõigused, aga me hoiame silma peal olukorral muuhulgas ka, mis mõju see avaldab Euroopa Liidu kodanikele ning meie majandushuvidele Hongkongis. väga oluline on dialoogi edasi viia selleks, et pingeid vähendada ühiskonnas tegemist on rahvusvahelise keskusega ja eristaatusega piirkonnaga. kõrge eh, esindaja Mogherini tänab teid eh, selle eest ka, et te selle küsimusega tegelete, sellele nii palju tähelepanu pöörate, see on teie päevakorras kõrgel kohal. põhiõigused on universaalsed ning me peaksime neid kõikjal kaitsma. suur tänu sellega on see arutelu lõppenud. ja nüüd päevakorras viimase punktina on üheminutilised sõnavõtud. esimesena saab sõna härra Sokol. E, suur tänu, proua president kolmkümmend aastat tagasi, enam-vähem kolmkümmend aastat tagasi langes äh, Berliini müür ja sellega sai oma lõpu äh, kommunistlik, leidsid oma lõpu kommunistlikud režiimid ja Kesk- ja Ida-Euroopa riigid lähenesid Euroopa Liidule ja sellest ajast peale on suuri edusamme tehtud. liitumine Euroopa Liiduga on olnud tõesti tõsine edulugu ja ühtekuuluvuspoliitika läbi on üles näidatud solidaarsust ja see on võimaldanud Kesk- ja Ida-Euroopa riikidel kiirelt areneda ja jõuda arengutasemele, mis on lähedane lääneriikide omale. aga siiski on säilinud teatud erinevused ja me sooviksime veel teatud puudujääke, puudujäägid likvideerida. ühtekuuluvuspoliitika on tõesti tõsine edulugu olnud ja see on taganud selle, et meil on olnud samad võimalused äh, kui teistel riikidel ja me peaksime jätkama samal teel aga samas me peaksime edendama veelgi solidaarsust, ilma milleta Euroopal tulevik ei ole suur tänu, järgmisena saab sõna härra Lopes Aguilar. suur tänu äh, proua president, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta suvel oli Kanaari saartel väga palju ulatuslikke tulekahjusid, mis hävitasid metsi ja seda ka kaitsevöönd, vööndites kümme tuhat hektarit sai tuleroaks, kuus tuhat inimest pidid oma kodudest lahkuma ja seoses sellega me peame mõtlema Euroopa eh, tsiviilkaitse või kodanikukaitsemehhanismi ja vastava keskuse loomise peale. ja Hispaania on eh, kaasa aidanud sellele, et Hispaania helikopterid, laevad on valmis appi tulema, nad on saanud ka vastava ettevalmistuse, vastava treeningu, aga samas Euroopa-poolne tegevus ei ole olnud piisavalt paindlik ja sellel on ka omad piirid, mis puudutab seda abi, mida saadakse teistele anda. ja, ja praegu on, ei ole see läbipaistev, see mehhanism. nii et Euroopa Liit peab tõesti äh, leidma äh, võimaluse, kuidas anda vastus sellistele traagilistele olu-, olukordadele. Spoštovana predsedujoča, ne glede na intenzivne napore komisije in komisarja, odgovornega za širitev, da se presežejo napetosti na Zahodnem Balkanu, še posebej v Bosni ja Hertsegoviina ja kogu regiooni olukord ei ole paranenud. sisuliselt on äh, ebastabiilsus suurenenud ning tahaksin sellega seoses esile tõsta järgmist. institutsiooniline kriis Bosnias ja Hertsegoviinas ning põhjendamatud tollimäärad, äh, mis Kosovo on Serbiast pärit kaupadele kehtestanud, need tekitavad takistuse mis ei võimalda edasi liikuda kõnelustel ning saavutada püsivat lahendust. ning äh, ometi on tegemist küsimusega, mis on regiooni arengu seisukohast väga põhimõtteline. ootan komisjoni poolt reaktsiooni ning äh, ootan palju ka järgnevatelt valimistelt mõlemas riigis, et oleks võimalik, aga loomulikult peaks omalt poolt äh, kaasa lööma ka komisjon, et need tollimäärad väheneksid. kolleeg Alfonsi, palun. proua president kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembris võttis parlament peaaegu ühehäälselt vastu raporti, mille autoriks mina olin ja see puudutas Euroopa Liidus dialekte, mis on kadumisohus ja selles raportis äh, parlament pöördus komisjoni poole, kui komisjon ei ole mitte midagi teinud ja mitmekeelsus enam ei ole ka volinike üldse äh, päevakavas ja liikmesriigid peaksid kaitsma selliseid dialekte, aga nüüd kuus aastat hiljem, hiljem Eh, Prantsusmaa ei ole ratifitseerinud eh, dialektide hartat ja härra Macron, härra Jean-Michel Blanquer on alustanud meie äh, keelte suhtes äh, tõelist lingvistilist poliitikat. nii et Euroopa Liit peaks kaitsma inimõigusi ja äh, just teatud liikmesriikide ja Euroopa Liidu pärandi kaitsmine, meie keelte kaitsmine, meie kultuuri kaitsmine on sees Euroopa Parlamendi poliitikas ja seega ma pöördun äh, parlame- eh,, Prantsusmaa ja Euroopa Parlamendi poole, et ta tõesti võtaks arvesse seda seisukohta, mida väljendati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja et enam ei oleks ohustatud see Euroopa Liidu lingvistiline pärand. ID eh, fraktsioonist kolleeg Benjo. kallid kolleegid tulevane põlvkond ja nende äh, assotsiatsioon Tulevane põlvkond ja nende raport räägib pestitsiididega äh, kasutamisest Euroopas ja seal juhitakse tähelepanu sellele, et pestitsiidide äh, kasutamises ei võeta vas-, arvesse teaduslikke andmeid ja eiratakse neid ja me peame Äh, ütlen ma ka seda, et, et tarbijate jaoks, Euroopa kodanike jaoks on, valitseb täielik segadus, sellepärast et seisukohad on vasturääkivad ja erinevate uuringute äh, taga on huvitatud osapooled. nii et tõesti väga kiirelt me peame sõltumatu uuringu läbi viima ja uurima kõiki finants- ja ideoloogilisi huvisid selles valdkonnas ja aitama tarbijatel võimalikult hästi involveeritud olla. ja see uuring peaks olema kõik võimalikult ulatuslik ja, ja see, et see võtaks arvesse ka kõige selle eh, mõju meie tervisele. ja järgmisena kolleeg Jürgel ECR fraktsioonist drugiego stycznia 2019 roku zostały zmienione. aitäh. jaanuarist kaks tuhat üheksateist on viisaregulatsioon muutunud Valgevene kodanike jaoks. nüüd on võimalik saada, taotleda turistiviisat. see on muuhulgas tekitanud olukorra, kus äh, Valgevene kodanike arv, kes seda kasutavad, on vähenenud ning äh, piirikaubandus on kannatanud, seetõttu tuleks võimaldada inimestel kas äh, taastada see vaba sissesõiduõigus või siis äh, viisaliik, mis võimaldaks neil piirikaubandusega tegeleda, aitäh aitäh, nüüd annan sõna härra Overgaardile. Following the vote of seventeen point four pärast seitsmeteist koma nelja miljoni Briti äh, otsust lahkuda Euroopa Liidust ütlesid Euroopa juhid, et et nad äh, üritavad tagada Brexiti, aga see pole edu saavutanud kardeti seda, et teised riigid järgivad sama joont. kui küsida inimestelt, kas nad tahavad vaba kaubandust või siis Euroopa superriiki, siis toetaksid kõik vabakaubandust, aga miks ometi inimestele seda valikut anda, demokraatiat austatakse ainult siis, kui see annab õige vastuse. minu taust on niisugune, et isa oli mul neli aastat põranda all vabadusvõitleja ja minu vanemad algatasid Taanis euroskeptikute liikumise kuuekümnendatel aastatel ning äh, mina tegin kampaaniat Maastrichti lepingute vastu, nii et mina ei kavatse alluda kellelegi, vaid ma austan enesemääramist ja sõnavabadust. ning ma loodan, et Euroopa Parlament suudab olla oma ülesannete kõrgusel Euroopa Liidu sõnavabaduse hoidjana, austades mitte ainult Briti rahva otsust, vaid ka sõnavabadust ja inimeste õigust otsustada laiemalt. aitäh, nüüd härra Poltšak, Rahvapartei. já bych se ve své jedné minutě chtěl věnovat kolosálnímu. aitäh, mulle antud ühe minuti jooksul tahaksin rääkida tohutust huvide konfliktist Tšehhi peaministri näol Tšehhi peaministri vahel ühelt poolt ja Euroopa Kontrollikoja otsuste vahel teiselt poolt. vastavalt eh, esialgsetele uurimistulemustele on Tšehhi peaministril eh, suur äriühing, mis on saanud päris palju Euroopa raha läbi eriprogrammide. eelmise aasta detsembris volinik Oettinger avaldas eh, mõned esialgsed märkused öeldes, et see äriühing saab endiselt Euroopa fondidest raha ning endiselt on selle omanik Tšehhi peaminister. Euroopa Komisjoni audiitorid avastasid seosed Tšehhi peaministriga ning ka mitmeid probleeme nende toetusrahade saamisega. paraku neid esialgseid uurimistulemusi ei ole avaldatud Tšehhi eh, riigi poolt ning ma palun seega komisjoni, et komisjon avaldaks uurimise esialgsed tulemused selles, mis puudutab eh, Tšehhi peaministri eh, omanikuks olemist selles äriühingus. aitäh, järgmisena saab sõna härra Paamäe, sotsiaaldemokraadid. aitäh. vähese sissetulekuga rühmi mõjutab eh, toiduhindade tõus tugevamalt, need ei ole minu sõnad seda on öelnud äh, riigi enda lepete Brexiti komisjoni esindaja, käisin Vassarali toidupanga juhtide koosolekul ning kuulsin selle kohta, kuidas suureneb toidunõudlus ja kuidas äh, ei saa lapsed teinekord koolidest toitu kätte. keegi kaks tuhat kuusteist ei hääletanud selle poolt, et hinnad tõuseksid toidupoodides. ja see ei ole mingi inimestele hirmu nahka ajamine, see on reaalsus Boris Johnsonile maitses või ei maitsenud tema toit Luksemburgis täna, aga Ühendkuningriigi vaesed pered on juba praegu raskustes. ning põhjuseks on Boris Johnsoni hooletu ja ettevaatamatu mäng leppeta lahkumisega. on selge, et leppeta lahkumine surub vaesusesse veel rohkem lapsi, veel rohkem peresid ning inimesed, kes peavad seisma toidupankade uste taga, nende, nende huvisid me peame kaitsma, nende huvides on see, et leppede lahkumist ei tuleks. aitäh. järgmisena härra Botoš Renew Europe fraktsioonist. head kolleegid. Euroopa Liit, see suurepärane projekt, mis minu hinnangul on parim asi, mis on juhtunud Euroopa mandril räägib aastaid juba keskkonna kaitsmise vajadusest. üks olulisi meetmeid floora kaitseks on asi, mis on endiselt puudu. meil on konkreetsed lahendused ja meil on palju vabaühendusi, mis selles valdkonnas töötavad, meil on tohutult spetsialiste, kes saaksid seda kohe teha, kellel on olemas kogemus, kes suudaksid rakendada keskkonnaprojekte ning kes on olnud edukad selles töös. meil on siin olnud ka partnerlusi liikmesriikide vahel, ühiseid projekte, me ei saa lasta tekkida olukorral, kus tõesti elukeskkonnad hakkavad kaduma. me peame nõudma, et Euroopa Komisjon avaks äh, rahastusvõimalused vabaühendustele, et neid projekte saaks rakendama hakata, Euroopa Parlament peab nõudma, et need rahad vabastataks võimalikult ruttu ning et kõik keskkonnavaldkonnas tegevad isikud saaksid neid kasutada. me ei peaks tegema mitte sõnu, vaid tegusid. aitäh! järgmisena saab sõna proua Rowett roheliste esindajana. head kolleegid pärast rohkem kui kolmekümmet aastat on Jaapan hiljuti taas, taasalustanud äh, kommertsvaalapüüki, mis rikub rahvusvahelist õigust ning õõnestab mere ökosüsteemi ning äh, mereelu mitmekesisust. parlament on komisjonilt korduvalt nõudnud Jaapaniga läbirääkimiste alustamist selleks, et Jaapan oma praktikat muudaks. on väga kahju, et Euroopa ja Jaapani vabakaubandusleping ei sisalda mingit konkreetset sätet vaalapüügi kohta. ent me ei saa lubada vaalu maha nottida kasumi teenimise huvidel, huvides ja me ei saa lubada sellel jätkuda. olen kirjutanud kaubandusvolinikule ning eh, meie erakonna liikmed on seda toetanud, et ehk tõstatada küsimus, kas äh, jätkusuutlikkus peatükiga vabakaubandusleppes on selline tegevus kooskõlas. ja kui ei ole, siis tuleks viivitamata astuda rakendussamme. me ei tohi toetada kaubandusleppeid, kui need ei ole ühitatavad meie keskkonna väärtuste ja kavadega. aitäh! järgmisena saab sõna äh, kolleeg Guido Rei. austatud president, olen uus parlamendiliige ning mitmed asjad on mulle mm, üllatus, üllatavad. avastasin Brüsselis oma, äh, oma, oma mm, korterist hõõglambid. Need keelati ju tegelikult tükk aega tagasi juba minu meelest tookord sooviti, et tarbija hakkaks energiat säästma ja tõesti, säästab see energiat, aga lisaks tekib probleem elavhõbedaga säästulampide puhul. ning ja Euroopas tegelikult on meil ju inimesed, kes saavad aru ja ise suudavad mõelda, nad peaksid suu-, suutma ise otsustada, Euroopa on ju vaba. aga seda ei lasta. kolleeg Džambaski. suur tänu, proua president. да прави нова инвестиция на завода си в Турция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 mis puudutavad äh, sisserännet ning ähvardab Euroopat sisserändajatega. ning selles Türgis soovib Volkswagen rajada teise tehase. see lihtsalt ei ole lubatav. Niedersakseni liidumaa peaministrilt äh, tuleb küsida, kas ta oli, kas ta rääkis tõde siis, kui, tõtt siis, kui ta lubas äh, meile siin äh, maad ja mäed kokku või siis, kui ta viib, on nõus tehase viimisega riiki, kus inimõigusi rikutakse, sooviksin, et Euroopa Komisjon selles suhtes seisukoha avaldaks. sest niimoodi toetatakse Erdogani režiimi, seda ei tohiks teha. härra Tomak, Rahvapartei. doamnă președintă, stimați colegi, vorbim în fiecare zi despre democrație și daamid ja härrad, iga päev me räägime demokraatiast ja inimõigustest Euroopa Parlamendis. see on ka põhjus, miks mina tahaksin rääkida sellest, et neist õigustest kinni peeta, ma räägin Transnistriast ja separatistlikest regioonidest. tegemist on Euroopa Liidu piirilähedaste aladega, Venemaa võitleb seal äh, Euroopa Liidu vastu. rumeenlaste tegevust diskrediteeritakse. ma ise olen seal korduvalt käinud. ja mul on ka keeld siseneda Venemaa Föderatsiooni. seda minu arvamuse tõttu Vene liidrite kohta, kes on rikkunud kodanike põhiõigusi. Euroopa Parlament ometigi toetab demokraatiat ja sellest tulenevalt me oleme kohustatud mitte hülgama neid regioone ja nende piirkondade elanikke. seega pöördun välisteenistuse poole ja palun, et koostataks inimõiguste rikkumise kohta raport äh, transnistria separatistlikest äh, regioonidest. tegemist on osaks Moldovast ning Venemaa on ebaseaduslikult selle okupeerinud. suur aitäh ja järgmisena proua Avram sotsialistide demokraatide seast. head kolleegid, kui me räägime kestlikkusest, siis eh, me näeme, et liigid on eh, kadumas. üheks neist on tuur Donaus. tegemist on ühe nii-öelda dinosaurusega, kes veel eksisteerib, aga ta on kadumas. Ukraina äh, kalurid ei pea kinni Euroopa Liidu mm, määrustest, rikuvad seda, see, see mm, aitab kaasa kliimamuutustele ja seab ohtu meie pingutused. kui üks neist, mm, üks neist liikidest on kadunud ning äh, viimased äh, liigid on samuti vähenemas, ainult üheksa äh, on ühest liigist, need on ka isasloomad ja mitte emas seega ma kutsun üles Euroopa Komisjoni ja parlamenti võtma karme meetmeid selleks, et tuurad päästa. me nõuame, et rahastataks neid meetmeid enne, kui liik hääbub. suur aitäh teile nüüd pro-, härra Stefanuta Nikolae. lugupeetud äh, president, võitlus kliimamuutuste vastu sõltub nii liikmesriikidest kui ka liikmesriikidest, kes kõik on seotud õigusriigiga. õiged reeglid Euroopa Liidu poolt aga ei ole tingimata kooskõlas artikliga üksteist äh, aluslepingutest see kohustab ähm, arvestama keskkonnamõjudega oma poliitikas. esiteks mobiilsuspakett. Äh, sellega kohustatakse mm, veokeid äh, koju naasma. see on tõstnud aga väga palju äh, liiklusteedel. kakskümmend kaks protsenti kaupa vedavatest veokitest Euroopas on, liiklevad tühjalt selle tulemusena. see tõstab oluliselt CO kahe heitmeid. teine näide mis on samuti väga oluline. ja kolleeg Potus ka mainis seda. Euroopa Liit ei taga juurdepääsu kohtusüsteemile vabaühendustele. vastavalt artiklile üheksa Arhusi konventsioonist on see ette nähtud. kui me tahame kliimamuutustele lõpu teha, siis me peaksime kõigepealt oma hoovi vaatama ning äh, kinni pidama rahvusvahelisest õigusest. suur aitäh teile. järgmisena proua Riba Iginer Rohelistest. suur tänu, proua president. noored on vangis, mispärast, sellepärast et neid süüdistatakse äh, politseinike tapmises, aga äh, need süüdistused võeti tagasi, mõisteti kaks-kolm aastat äh, vangistust ja kaks ja me palusime, et president Juncker ja asepresident Timmermann sekkuksid ja kuna tegemist oli kahtlustega seoses selle terrorismis äh, süüdistusega ja tegemist oli ideoloogilise diskrimineerimisega. nüüd on uus kohtuistung ette nähtud ja meie paluksime uuelt komisjonilt, et ta jätkuvalt väga tähelepanelikult jälgiks seda, mis toimub ja kui Hispaania riik ei reageeri, siis ka Euroopa Liit asuks põhiõiguste kaitsele äh idee ja kolleeg Sardone, palun uh,. Mikrofon, switch on the micro. Mikrofon, mikrofone. Can I do? Okay, now it's good ah, okay.. Okay. nüüd on mikrofon sees. hästi, aitäh, lugupeetud president ja tere õhtust teile, tere õhtust headele kolleegidele. ma pöördun äh, president Sassooli poole, olgugi et äh, ta ei ole praegu siin äh, kojas, aga ma olen äh, huviga jälginud äh, tema avaldusi ametisse astumisest peale. ja ma pean ütlema, et ta on tõesti keskendunud rändele. esiteks on ta toetanud vabaühendusi, hoolimata sellest, et nemad on olukorda hullemaks muutnud et me peame vastu võtma kõik sisserändajad, aga ta ei arvesta sellega, et enamus neist on ebaseaduslikud ja me ei peaks neid äh, vastu võtma. samuti on ta kritiseerinud kinniste uste poliitikat, olgugi et äh, vasakpoolsete tõttu on Itaalia aastaid olnud äh, sissetuleku väravaks Euroopasse. seega võib-olla peaksime me olema natukene tagasihoidlikumad, mitte lihtsalt tervitama rännet ilma piiranguteta ja eh, ka komisjoni poolt olen kuulnud ainult tühje sõnu. Eh, Euroopa ei ole mitte midagi teinud aastaid ja aastaid. me tahame, et Euroopa rääks, räägiks vähem eh, integratsioonist ning kaitseks rohkem oma piire. meil on küllalt sellest, et Euroopa aina kritiseerib Itaaliat ning tegelikult ei ole meid kuidagi aidanud. miután kérdésként felmerült az eljárási szabályzatunk alapján az egyperces hozzászólásoknál nincs lehet. suur aitäh teile. üks seitse kaks punktile kodukorrast ühe minuti kõnede ajal ei saa küsimusi esitada sinise kaardiga. ECR-ist härra Terts järgmisena, teda aga tundub ei ole sellisel juhul härra Pasescu Rahvaparteist järgmisena. lugupeetud president, ma tahaksin juhtida teie tähelepanu millelegi, mida me kõik teame, aga mida me ei aruta, siin ma räägin sellest, et viimaste aastate jooksul on Euroopa Liit muutunud üha vähem oluliseks ülemaailmses välispoliitikas ja maailmas vastuvõetavate otsuste langetamisel. ma tahaksin, et Euroopa Parlamendis leiaks aset arutelu välisasjade komisjonis näiteks, kuid samuti Euroopa Liidu komisjonis ning selle debati käigus tuleks arutada võimalikke lahendusi, mida Euroopa Liit saaks kasutada selleks, et et Euroopa Liidust saaks äh, suur jõud maailma areenil koos Ameerika Ühendriikide, Hiina ja Vene Föderatsiooniga. kui me seda endale eesmärgiks ei sea, siis võib Euroopa Liidust saada poliitiline majanduslik äh, piirkond, mis lihtsalt kannatab üleilmastumise tagajärjel, aga me ei suuda osaleda viiesaja miljoni eurooplase nimel nende otsuste langetamises, millega üleilmastumist juhitakse. seega, meie peame ikkagi Euroopa Liidu kodanike huvide eest seisma ning osalema otsuste langetamises, millega kujundatakse kogu üleilmastumise protsessi tulevikus. suur aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg grapini sotsiaaldemokraatidest. doamna comisar stimați colegi astăzi doresc să trag un semnal de lugupeetud volinik head kolleegid ma tahaksin rääkida inimkaubandusest alaealistega kaubitsemisest naistega kaubitsemisest tegemist on piiriüleste võrgustikega saatsin ka kirja Euroopa Parlamendi presidendile, kuid tahaksin samuti pöörduda komisjoni poole ja paluda, et viidaks läbi uurimine kõikides äh, liikmesriikides, näiteks Europoli toel, sellepärast et ükski liikmesriik üksinda ei suuda nende võrgustikega toime tulla. tahaksin toonitada, et Euroopa Liit peab tagama kodanike ohutuse, õigused ja see tähendab tegelikult ka nende turvalisust tooksin näiteks Soome. koolis käivad lapsed ei tohi oma arvamust avaldada, ütleb kõneleja, olgugi et seaduse kohaselt kaheteistaastaselt võivad nad juba kohtus öö, äh, osaleda, kohtumenetluses. me peame inimõigustele tähelepanu pöörama.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 et seda, meelde tuletada seda, mis kolmkümmend aastat tagasi aset leidis ja me võime kõik olla uhked selle üle, et kolmkümmend aastat tagasi me tõesti saavutasime vabaduse ja nüüd see ühtsus, poliitiline moraal ja poliitilised horisondid, mille suunas me tookord vaatasime, sallivus, vabadus, järjest äh, rohkem hägunevad ja Euroopas kaks, sada kakskümmend miljonit inimest elab vaesuses, neil ei ole piisavalt juurdepääsu hügieenivahenditele ähm, ja ma loodan, et von der Leyeni komisjoni esimese saja päeva jooksul hakatakse tegelema sellega ja kui me ei leia lahendust vaesusele Euroopas, siis meie demokraatia on hambutu lõvi ja ei suuda midagi teha selleks, et kaitsta meie kodanike põhiõigusi. nii et see kahjustab Euroopat, aga ma tahaksin tänada teid selle eest, mis kolmkümmend aastat tagasi toim- äh,, toimus. järgmisena saab sõna sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Spurek. Thank you, madam chair suur aitäh, head kolleegid, olete ilmselt kuulnud laimukampaaniatest äh, nende kohtunike vastu, kes on kritiseerinud äh, Pool-, mm, Poola valitsust. Äh, õigusministri asend- on oma tagasiastumise esitanud, see laimamine on leidnud koordineeritult aset ning on suunatud nende vastu, kes on olnud, seisnud vastu omakorda Poola valitsuse poolt tehtavale kohtusüsteemide vallas. peaprokurör on meil samaaegselt äh, õigusminister, justiitsminister ning hoiab kogu protsessil silma peal. meil on äh, eraldi uurimiskomisjon tagamaks selleks, et äh, luua vaja selleks, et Äh, uurida seda, mis toimub. järgmisena saab sõna Rahvaparteist äh, Rasoido Alvarez. suur tänu, proua president äh, Lõuna-Hispaanias on ennenägematud üleujutused, raudteeühendused, lennuühendused, maanteeühendused on katkenud põllumajandussaak on kaotsi läinud. nii et ja kahjuks mitmed inimesed on ka surma saanud. ja see katastroofiline olukord puudust, puudutab tuhandeid eh, hispaanlasi ja täna ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et oleme meie teid toetanud ja palume, et teie meid toetaksite, toetaksite neid, kes koha peal tõesti suuri jõupingutusi teeks, teevad ja äh, proua president, ma loodan, et Euroopa Solidaarsusfondist leitakse ressursse selleks, et aidata võidelda selle dramaatilise olukorraga ja teha seda võimalikult kiirelt. suur tänu järgmisena sotsiaaldemokraatidest härra Garcia del Blanco. suur tänu, proua president, võitlus kliimamuutuste vastu ja taastuvenergia, energiatõhusus, need on need teemad, millega Euroopa Liit peab tegelema selleks, et tagada meie planeedi ellujäämine, aga sellega ei pea tegelema mitte ainult mõningad piirkonnad Euroopa Liidus. Äh, on Euroopa Liidus neid, kes on väga hästi sellega hakkama saanud, äh, kes äh, on välja töötanud erinevaid üleminekuprotsesse aga samas kahjuks on selliseid piirkondi Euroopa Liidus, kus see ei toimi ja Euroopa Liit peaks rohkem aitama neid piirkondi ja aitama neid ka koostöös nende liikmesriikidega, aitama neid finantsiliselt, aga mitte ainult vaja on seda, et Euroopa Liit annaks nende piirkondade käsutusse oma kogemused selleks, et nad saaksid öö, äh, vastavaid vahendeid tõhusamalt ka ära kasutada. Euroopa Liit peab finantseerima, aga mitte ainult. Euroopa Liidus tööstusrevolutsioon leidis aset tänu söele ja terved põlvkonnad eurooplas, eurooplasi äh, jätsid oma elu kaevandustesse, aga nüüd me peame ka sotsiaalselt äh, appi tulema nendele piirkondadele. ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatidest härra Heischel, palun uh,. Köszönöm szépen, madam president mier považujeme v Európskej únii už za samozrejmosť a myslím... Suur aitäh! Euroopa Liidus peame me tagama selle, et kuskilt ei ole sõda tulemas. kaheksa aastat tagasi tegelikult olime me sellises ohus ja see, mis toimus tuhat üheksasada nelikümmend üks, Poola ründamine, sellega alus, algas, hakkas pihta Teine maailmasõda. aga tegelikult seda sõda peeti juba mujal. sellest ei räägita tihti. see kõik oli muidugi hukkamõistetav, Molotovi, eh, Ribbentropi pakt ja nii edasi, aga ärgem unustagem Müncheni kokkulepet ja diktaati see toimus aasta enne Poola ründamist. Suurbritannia ja Prantsusmaa tegelikult ju võimaldasid Slovakkia Hitlerile laiali lüüa ja enda kätte haarata suure osa Tšehhoslovakkia territooriumist. Hitleril lubati edasi liikuda ja ma tahaksin täna sellele rõhku panna. sõda on miski, Äh, mis ei ole kasulik äri. me peame leidma tee kestva rahuni. Äh, suur tänu ja nüüd on sõna Nikolai Labanus. suur tänu valitsused viivad läbi muudatusi, mis puudutab ametiühingute toimimist ja Kreeka valitsus üritab äh, vastu võtta seadust, mis näeb ette registrid äh, ametiühingutesse kuulumise osas ja näeb ette elektroonilist hääletust äh, streikide puhul ja tahetakse sisse viia mitmeid muudatusi streigiõigust puudutavatesse reeglidesse äh, ja sarnaseid meetmeid on ka Ühendkuningriigis, Belgias, Itaalias, Rootsis rakendatud. Euroopa Liidu valitsused tunnevad muret seoses tulevase kapitalistliku kriisi pärast ja üritavad sellega võidelda, võideldes töötajate ja ametiühingutega ja töötajad üritavad vastu seista nendele meetmetele ja organiseeruvad selleks, et vastu seista valitsuse vastavale poliitik-, poliitikale. nii et demokraatlikud ametiühingud tahavad kaitsta oma õigusi ja nendele kapitalistlikele jõududele vastu seista ja sellega oleme me nüüd äh, lõpetanud üheminutiliste